Yeah, yeah. All right, Gazine's back. Okay, I'll start anyway. And first of all, before I introduce George, I just wanted to kõigepealt tahaksin ma tänada saadikuid täna hommikuse ITRE komisjoniga toimunud ühiskuulamise puhul, et te olite väga distsiplineeritud kui ma palusin teilt, et te saate sõna ainult üheks minutiks, sest koosolek jäi kakskümmend minutit hiljaks, sest ITRE koosolek kestis kauem. ma olen tänulik kõikidele teile, et te aitasite meil kuidagi ajakavale, originaalsele ajakavale läheneda. suur tänu! järgmine päevakorrapunkt, arvamuste vahetus funktsionaalsetest õhuruumi osadest härra Jarzembovskiga Georgia, palun. daamid ja härrad, väga meeldiv on jällegi siin viibida, ma tunnen ennast siin alati nagu kodus. ja ma tõin teile ka uue dokumendi, loodetavasti olete te selle kätte saanud. kui ei, siis jagatakse seda teile, see on minu eduaruande uuendatud versioon pool aastat pärast minu eelmist ettekannet. kõigepealt positiivne märkus nimelt pärast seda, kui me kohtusime eelmine kord, on Bulgaaria ja Rumeenia alla kirjutanud kaheteistkümnendal detsembril Donau piirkonna lepingule, ma käisin Sofias ja Bukarestis ning ma kinnitan teile, et mõlemad riigid töötavad pingsalt selle rakend-, rakendusosakallal, et tagada ka -taga Äh, lennujuhi äh, äh, teenuste ning järelevalveorganite koostöö. Tänni, Donau õhuruum, ruumist võib saada kolmas tõeliselt toimiv õhuruum. nagu te teate, siis kaks senist toimivat on Taani, Rootsi ning Briti, Iiri omad. see oli positiivne märkus, veel üks positiivne asi, nimelt neli äh, riiki, Taani, Rootsi, äh, Suurbritannia ja Iirimaa on hakanud äh, töötama ka selle nimel, et need kaks õhuruumi ühendama, nad nimetavad seda nelja õhuruumiks ehk nelja riigi õhuruumiks. kuigi nad on alustanud esialgset tööd ruumide ühenda, ühendamise nimel teavad nad, et selle jaoks on vaja riiklikul tasemel ning öö, äh, öö, äh, lennuliikluskontrolli ning ANSB tasemel samuti. aasta alguses, kui te oma aruandes, raportis komisjonile ütlesite, et järgmise kahe aasta jooksul võiks üritada õhuruumide vähendamist üheksalt vähemale arvule, sest lõppeesmärk on ju ühtne Euroopa taevas. ja selles mõttes Taani, Rootsi, Iiri ja Ühendkuningriik on meile heaks eeskujuks. nüüd pettust valmistavad aspektid kõigepealt. neli õhuruumi pole endiselt veel riiklikke kokkuleppeid alla kirjutanud. ning nagu te teate, siis ennem funktsionaalse õhuruumi osa toimima hakkamist on tarvis nii riiklikul kui järelevalveorganite tasandil kokkulepet ning on vaja tõelist koostööd kuni ANSP taseme öö, koordineerimiseni välja. niisiis neli õhuruumi ei ole veel alla kirjutanud, Põhja-Euroopa õhuruum Norra, Soome, Eesti ja Läti, siis kas ma saaksin kohvi? siis Balti, Farb, Poola ja äh, Leedu, siis äh, Edel, äh, Portugal ja Hispaania ja siis see Blue Med õhuruum ehk mm, Itaalia, Malta, Kreeka ja Küpros kohtusin Malta ametnikuga eelmise, Kreeka ametnikuga eelmisel nädalal ja ta ütles, et Kreekal ei ole praegu valitsust, mina ütlesin, et tore on, see on nende inimeste otsus, aga ülejäänud kolm saavad ju ettevalmistustööd jätkata, kirjutamaks alla riiklik kokkulepe. me teame, et pärast mai alguse valimisi Kreekas asub tööle koalitsioonivalitsus või päris valitsus ning siis on neil ametis ka minister nende küsimuste otsustamiseks. see oli see esimene kohutav asi, et neli õhuruumi ei ole veel riikliku lepingule, riiklikule lepingule alla kirjutanud. aga murettekitav on ka see, et kaks õhuruumi on kirjutanud riiklikud lepingud alla, aga pole näidanud mingeid märke sellest, et koostöö hakkaks tõhustuma see Kesk-Euroopa õhuruum, mis kaasa, kaasnab, kaasab kuute riiki ning kuutekümmend viit protsenti õhuruumist, siis kirjutasid nad lepingule alla teisel detsembril kaks tuhat kümme. juristina olen ma üsna ärritunud, et nad üle aasta aja on sellest möödunud, aga nad pole seda veel ratifitseerinud. ANSB ja lennujuhtide tasandil ei ole mingisugust edu näha olnud, öeldakse, et tuleb oodata ka Prantsuse valimise tulemused ära, aga me ei saa Euroopas alati oodata järgmiste valimiste tulemusi ning järgmine õhuruum on siis Kesk-Euroopa õhuruum, sinna kuulub seitse riiki, te mäletate, et Slovakkia, Tšehhi Vabariik, Ungari, Austria, Sloveenia, Horvaatia ja Bosnia-Hertsegoviina Nad töötavad see meetodite kallal, ma käisin just Herzegoviinas, FAB-CE ja ka teise FAB-i puhul, puhul on probleeme, sest õigusakt võeti vastu kahe tuhande üheksandal aastal ning neljandat detsembril kaks tuhat kaksteist oli selge, et selleks hetkeks peaks olema juba saavutatud suurt edu, vähemalt neljas valdkonnas, kulutõhusus, keskkonnakaitse, ähm, tõhusus ja koostöö. Ähm, reforme on küll läbi äh, viidud äh, näiteks äh, õhuteede ümberkujundamine on teatud õhuruumides läinud päris hästi, äh, see on hea uudis, sest siis ei pea niimoodi siksakiliselt äh, lendama, saab hoida kokku kütust, see tuleb kasuks nii majanduslikult kui keskkondlikult. mõningad õhuruumi osad on hakanud paindlikumalt oma õhuruumi kasutama, see on ka selle funktsionaalse õhuruumi osa lõppeesmärk ju ning tsiviillennunduse inimesed on hakanud mõtlema selle peale, kuidas nad saaksid koostööd tõhustada. ning mõningad äh, lennuvägede kindralid on öelnud, et neil ei ole ka piisavalt kütust, et lennata kakskümmend neli tundi ööpäevas, seitse päeva nädalas ning nad saavad õhuruumi jätta ka tsiviillennundusele. see on mm, jällegi üks hea näide siis üks hea näide on ka jällegi Soome ja Rootsi, Taani ja Rootsi koostööst. Neil on valdusfirma loodud ANSB jaoks ning esimesel detsembril alustas see tööd. ehk siis siseriiklikud ANSB-d ühendatakse ühiseks teenusepakkujaks ja siis peaks see mudel hakkama toimima nii, et kui äh, ANSP, riiklike ANSP-de eh, töö ühendatakse ühte valdusfirmasse, siis lõpuks võib-olla võib riiklikud ANSP-d üldse kaotada. Eh, seega nende funktsionaalsete õhuruumi osade eh, loomine on olnud mõttekas, see on ju vahend selleks, et saavutada edu ühtse Euroopa taeva poole liikumisel. meil on veel üks instrument selleks, nimelt liikmesriikide äh, tegutsemisaruanded. Äh, kuuendal leheküljel minu aruandest on minu isiklik hinnang sellele, millised, kui, kui head on siseriiklikud skeemid Äh, liikmesriigid vast mind maha ei löö, kuigi ma olen üsna hea kakleja. ning Euroopa äh, tulemuslikkuse ülevaatamise amet äh, alles viimistleb oma dokumenti, seega see on minu isiklik hinnang siin. aga kui näiteks vaadata, et Ühendkuningriigi Iirimaa õhuruumi osa puhul olen ma öelnud, et Briti-Iiri kulutõhususe eesmärkide täitmine on sidus Euroopa üleste eesmärkidega. märkus on aga, et brittidel paluti üle vaadata oma kulutõhususe eesmärgid, aga nad jätsid need muutmata. loodetavasti ta on, te nüüd äh, mõistate minu sõnumit. mõte on siin selles, et siis tulemusplaanide puhul on mul sõnum liikmesriikidele, palun tõstke oma eesmärke kõrgemale, aga mõju sellel sõnumil pole olnud. komisjon võib küll liikmesriigid Euroopa kohtusse kaevata, kui nad Fabe õigeaegselt ning sisuliselt paika ei pane. liikmesriikidel oleks nüüd aeg meeles pidada, et liikmesriigid koos Euroopa Parlamendiga otsustasid äh, töö, paika panna see instrument, seega neil on nüüd kohustus seda õigusakti ka järgida, seetõttu peavad need funktsionaalsed õhuruumi osad ka toimima panema. teatud piirkondadest on meil mitmeid ilusaid näiteid, on ka näiteid sellest, kus öeldeks, et meil ei ole mingisuguseid ideid, kuidas edasi töötada, kõik on väga keeruline, näidake meile, kuidas mujal on saavutatud parem suutlikkus, kulutõhusus, koostöövõime ning äh, keskkonnasõbralikkus. niisiis, ma tuletaksin liikmesriikidele meelde, et nad peaksid kiirustama, nad peaksid oma töö lõpetama neljandaks detsembriks. mõningad saadikud võiksid siin ka ühendust võtta oma transpordiministritega ja öelda, et teie transpordikoordinaator Äh, äh, öelda, et transpordikoordinaator tegi nüüd väga negatiivseid märkusi, kas see tõesti on tõsi, ühesõnaga üritage õhutada oma ministreid tööle, me soovime seda ju kõikide liikmesriikide puhul teha. ma võin teile kinnitada, et asepresident Kallas, kellega ma eile jälle kohtusin, tema jaoks on Ühtne Euroopa taevas üks peamisi tegutsemisvaldkondi mandaadi teises osas. ta teab, et parlament ootab tema järel sest komisjon on ju aluslepingute valvur, kui liikmesriigid oma kohuseid ei täida, siis komisjon peab neile saatma meeldetuletuskirju, mina teen ettepaneku, et selliseid kirju tuleks saata, mingisugused rikkumiseelsed kirjad võiks need olla, sest aeg ju kulub. ma kinnitan teile, kui viiendaks detsembriks asjad korras ei ole, siis komisjon võib hakata välja saatma juba rikkumiskirju liikmesriikidele, sest ääre, me ei tohiks ennast lollitada. me äh, panime paika selle ühtse Euroopa taeva eesmärgi, me ütlesime kodanikele, et sellest tuleb kasu meie kodanikele, majandusele ja keskkonnale ning me peaksime silmas pidama ka seda, et me tõesti mõtlesime seda tõsiselt. mina olen endine parlamendisaadik ning ma tean küll, et me oleme sageli vastu võet-, võtnud oivalisi õigusakte, aga liikmesriigid pole neid jõustanud. seetõttu komisjon aluslepingute valvurina peaks hakkama tegutsema ning ma tean, et asepresident Kallas mõtleb samuti. lõpetuseks positiivsem märkus nagu alguseski. kolmandad riigid räägivad ka selle süsteemiga ühinemisest nagu te teate, siis nende õhuruumi osade loomine vastavalt õigusaktidele äh,, aluslepingutele on liikmesriikide roll. keegi ei saa ette kirjutada, kes peab millega ühinema. liikmesriigid ise saavad kutsuda kolmandaid riike ühinema. aga nüüd on päris meeldiv mõningatega nendest rääkida, sellest, mis toimub. käisin Islandil, siseminister vastutab seal transpordi eest naljakal kombel ning rääkisin temaga ja ja nad alustavad nüüd konsultatsiooniprotsessi, et millise õhuruumi osaga nad millal ühinevad. algselt otsustasid nad, kaalusid nad põhja õhuruumi osaga ühinemist, nüüd nad see, loobusid sellest, siis nad kaalusid ka Taani ja Rootsi süsteemi sest nad äh, teevad Gröönimaa puhul ANSB tööd koos Taaniga ning äh, ühendus on ka Ühendkuningriigi Iiri faabiga. kui vaadata gloobust, siis võib näha, et Põhja-Atlandi õhuteed äh, liiguvad seal kuskil Iirimaa, Ühendkuning-, Suurbritannia ja Islandi kandis ühesõnaga, neil on valida kolme õhuruumi osa vahel, aga nad peavad ise valima, kuhu nad tahavad, et neid kutsutaks. ning ma, mina pean rääkima ka nende Euroopa Liidu liikmesriikidega. veel üks positiivne asi, ma käisin Serbias, kui vaadata minu aruande esimest lehekülge, siis, siis on seal üks auk öö, äh, äh, Vahemere, Kesk-Euroopa ja öö, äh, Balti öö, või e-, Edela-Euroopa äh, süsteemide vahel. Äh, sest Bosnia-Hertsegoviina on praegu ainuke Euroopa-väline riik, mis on ühinenud ning Serbia oleks nüüd järgmine. Neil on ka Montenegroga oma leping ning neil on äh, ühine teenusepakkuja, mis pakub lennuliikluskontrolli teenust nii Montenegros kui Serbias seal on arengud olnud positiivsed, olen rääkinud ka rumeenlaste ja bulgaarlastega Donau Fabi üle, et uurida, kes äh, Serbiat äh, enda juurde kutsub. Te teate ka, et Moldaavia juba räägib Bulgaaria ja Rumeeniaga, et ühineda ida poolt, nüüd peame mõtlema, kes võiks ühineda lääne poolt ja võib-olla oleks mõistlik see, et Serbia ja Montenegro, kellel on omavaheline riikide leping, ning võib-olla ka Makedoonia, mida endiselt kutsutakse Füüromiks, ma ütlen ikkagi Makedoonia. ja Makedoonia võib-olla ühineb nendega siis ka. liikmesriikide asi on otsustada, keda nad kutsuvad ühinema, aga minu arvates on positiivne see, et need riigid kaaluvad nende riikide, kolmandate riikide kutsumist ning meeldiv on ka see, et Lääne-Balkani riigid kaaluvad FAB-i süsteemiga ühinemist see on minu arvates positiivne element. lõpetuseks tahaksin ma muu peadirektoraadi personali tänada. siin on ka direktori härra ise kohal, härra Baldwin, härra Castiletti ja härra Bernard on samuti kohal, kes minuga koostööd teevad. siin on ka muid personaliliikmeid kohal. tahaksin tänada komisjoni, sest töö on keeruline, samas nauditav ning mõtestatud. Te teate, et üsna sageli teavad liikmesriigid, et ega neil mingeid kohustusi otseselt ei ole tegutseda, aga sageli on transpordiministritel probleeme veoautode või raudteega ning senikaua, kuni ükski lennuk pole taevast alla kukkunud, arvavad, et probleeme neil lennundusega ei ole. nüüd aga ma arvan, on aeg, et tuletada mõningatele transpordiministritele meelde, et nad ühtse Euroopa taeva suhtes on juba kokku leppinud, ega me seda niisama ei tee või mingi intellektuaalomandi eesmärgil, me teeme seda selleks, et tõsta suutlikkust, kulutasuvust, tõhusust ja äh, keskkonnasõbralikkust. see on meie, äh, meile kõigile ja meie kodanikele kasulik. suur tänu! suur tänu, härra Jarzembovski. kaheksa kõnelejat. kolmkümmend viis äh, minutit on aga ainult aega, nii et ma pean olema karm ja paluksin teil piirduda kahe poole kolmeminutiliste märkustega ja siis äh, saab härra Baldwin ka võib-olla sõna ja Georg äh, vastata, alustan härra Grossist. Kroshist suur tänu, härra esimees ja suur tänu Georgile samuti tehtud töö eest ja selle kirjaliku ülevaate eest, mille ta on meile saatnud ning suur tänu ka tänase sissejuhatuse eest. Georg oli alguses ja lõpus optimistlik, kuid vahepeal oli üks suur haigutav pettumus Ähm, noot kuulda ja mitte ainult selle juhtumi puhul, vaid ka teistel juhtudel oleme näinud seda, et nõukogu võtab midagi vastu, kuid jätab asja rakendamata. ja tavalise inimese seisukohast on väga raske mõista, miks see nii on, minul on ka seda väga raske selgitada, miks äh, seaduse küll võetakse vastu, kuid neid ei rakendata ja kedagi selle eest vastutusele ei võeta tegelikult on kaalul ju siin Euroopa usaldusväärsus ikka ja jälle ja meie huvides on ometigi ju äh, survestada liikmesriike täitma oma kohustusi. Äh, meil on kohustused keskkonna äh, ees ja tuleb samuti kulusid kokku hoida. see on ühehäälselt vastu võetud, see kava, ja ma arvan, et selles osas on meie surveavaldus tehtud ja meie sõnum välismaale peab olema suhteliselt selge. aga minu küsimus Ehm, on järgmine, kas see pikas, see on pikas perspektiivis väga kulutõhus äh, ettevõtmine, miks ei rakendata siis? teiseks, need äh, siseriiklikud äh, tulemus eesmärgid, see on faas kaks siis kogu sellest programmist, mis on siin problemaatiline, kas me tõesti ei suuda tõhusust tõsta, kas on võimalus kuidagi asju parandada? ja minu järgmine küsimus puudutab äh, ühte muret, mis järjest äh, suuremaks muutub, äh, nimelt kas on alternatiivi praegustele virtuaalkeskustele? mis on teie seisukoht? mis te arvate selle alternatiivi kohta, kas oleks kasulik ja mis võiks sellisel juhul olla Caesari roll nende virtuaalkeskuste ähm, rakendamisel, selleks, et kogu seda menetlust siis natukene tagant kiirustada. ja lõpetuseks tahaksin öelda meie seisukohast, et meie ootame komisjonilt väga selget seisukohavõttu selles küsimuses. ei saa lubada seda, et me peame ära ootama mm, selle aasta detsembrikuu selleks, et jõuda äh, ka formaalselt siis nendele tulemust, nendele otsustele, mis on juba tegelikult täna öö, äh, võetud ja ma arvan, et äh, selle asjaga tuleks palja, palju kiiremini saada ühele poole ära LH Trui. suur tänu, härra esimees. suur tänu meie endisele kolleegile, härra Jarzembovskile. aitäh selle väga ausa ülevaate eest. Teie olete pettunud, meie oleme pettunud, kõik on pettunud, aga kedagi samas see asi ilmselt ei üllata. see asi on õhus olnud juba mõnda aega oli selge see, et liikmesriigid oma kohustusi ei täida ja et äh, me aasta lõpuks äh, satume sellisesse olukorda, nagu äh, karta on. Te olete juba vee-, vee-, viidanud nende funktsionaalsete õhuruumi osade eelistele, see oleks, see teeks meie õhuruumi tõhusamaks, keskkonnasõbralikumaks, see kõik maksaks vähem raha, nii et tegelikult ei ole ju ühtegi põhjust, miks asjaga peaks viivitama me peame tõesti liikmesriikidele survet suurendama. ja see surve tegelikult peaks tulema komisjonilt, kes äh, on kõige paremas positsioonis selle jaoks. meie võime seda muidugi teha nõukogu läbi omalt poolt, aga ma arvan, et selline surve eriti vilja ei kanna. ma arvan, et lühemas perspektiivis tuleb liikmesriikidele ametlikult meelde tuletada, mis on seatud tähtaeg. aga võib-olla peaks mõtlema ka sellele, et äh, komisjon võiks juba praegu hakata ette valmistama kulissides äh, uut seadusandlust, äh, mis oleks oma iseloomult siduv ja mille võiks väga kiiresti, siis kui see on vajalik, pärast tähtaja kukkumist sisse tuua. mul on teile kaks küsimust, härra Jarzembovski. kõigepealt, millised on need tegelikult põhjused, miks asi on jäänud toppama? kas see on kuidagi seotud siseriiklike ametivõimude tõrksusega või on äh, aeronavigatsiooni äh, üksused selle vastu olnud? teine küsimus on see, et eelmisel aastal me leppisime kokku äh, subsiidiumites oma ettepanekut vastu võttes. kas teil on mingisugust ülevaadet selle kohta, kuidas seda raha kasutatakse ja kas sellest on kasu? proua Maisner, kolm minutit teile ka palun suur tänu, härra esimees, suur tänu, Georg, selle ülevaate eest. muidugi ma olen nõus sellega, mida kolleegid ütlesid ja mida teie ütlesite, on täiesti hullumeelne, et liikmesriigid võtavad küll vastu seadusandlust, kuid jätavad selle rakendamata. meil on TNT eh, suunised, suured projektid, programmid ja nii edasi, jah, võib ju öelda, et kõikides nendes asjades osalemine maksab raha Äh, ja äh, et nendest projektidest pikaajaliselt äh, tõusetub küll mingi kasu, aga selle projekti puhul on täiesti selge, et kõik on selle ettepanekuga nõus, selle heaks kiitnud, aga ei täida seda Prantsusmaa ja Saksamaa, nagu ma aru saan, on ähm, Kesk-Euroopa äh, faabi osas olnud tõrksad, on öelnud, et tuleb valimised ära oodata, mulle tundub, et meie peame küll survet avaldama vist oma liikmesriikidele, et mingisugunegi edasiminek saavutada, aga mis me teha saame? asi on tõesti äh, väga kahetsusväärne mina räägin kogu aeg äh, ikka ja jälle ühtsest Euroopa taevast, on inimesi, kes ei teagi, et sellised planeedid olemas on loomulikult äh, ministrid ja ministeeriumide kantslerid äh, teavad nendest asjadest, aga ka teised võiksid teada ja, ja ka survet avaldada. sama puudutab äh, üle-euroopalisi transpordivõrke, on inimesi, kes endiselt mõtlevad ainult oma riigi piirides nii et sellel surveavaldusel on meil küll oma panus anda, aga tõesti, see tekitab tohutut meelehärmi ja suurt pettumust, et äh, see asi on jäänud niimoodi venima. ma arvan, et kui me kõik oleksime valmis midagi tegema, sellest ka midagi juhtuks. härra Kraamer aga siiski, härra Kraamer annab sõna pigem proua Lichtenbergile, kellel on ka kolm minutit. suur tänu, härra esimees. jah Äh, suurepärane teema, me kõik äh, leppisime omal ajal kokku, et see on äh, rahast, raha mõttes mõistlik mõte ja ohutus suurendab. ja iga aspekti puhul me leppisime kokku, et see on väga hea kava, aga rakendamine on jäänud viibima. me arvasime, et, et asjad majanduskriisi kontekstis liiguvad natukene kiiremini edasi ja näiteks töökohtade loomise aspekt on jäänud täiesti varjule, näiteks oma liikmesriikides võiksime me selle rohkem tähelepanu pöörata. aga siin on ka tõesti äh, äh, mõtteviisis probleeme, inimesed endiselt mõtlevad ainult oma liikmesriigi piires, näiteks Austrias, ei mõisteta, et ollakse osa Kesk-Euroopast ega tegelikult mind ei üllata, et Austrias asi nii äh, venib ja võib-olla ka siin mitte, sellepärast et ärgem unustagem, et eh, tervelt põlv, kõigest põlvkond tagasi olid kõik need riigid, millest me räägime, omavahel sõjajalal. nii et ma saan võib-olla natukene asjast aru, kuigi ma ei suuda eh, selle tempoga leppida. aga võib-olla teistel on veelgi raskem leppida kui mul mina tõesti ei saa olla rahul sellega, et äh, me tammume ühe koha peal koostöö mõttes. jutt käib äh, ometi riikidest, mis on äh, väikesed riigid, mille pikkus on võib-olla väiksem kui tuhat kilomeetrit. näiteks Vahemere riigid ja Vahemere riikide jaoks äh, loodud äh, õhuruumi osa. ma tahaksin teada, mis selle konkreetse Faabiga vil-, valesti läks ja kas on mingisugust edasiminekut saavutatud ja nüüd Kesk-Euroopa, vabandust, Ida-Euroopa Faabi puhul, kas siin on ettevalmistav faas äh, jäänud äh, rohkem viibima ja olukord on halvem kui teistes piirkondades, kui see on nii, siis me võib-olla peaksime välja töötama mingisuguse eraldiseisva strateegia nende jaoks, proua Foster. suur tänu, härra esimees, ja suur tänu, Georg, ka teile suurepärase sissejuhatuse eest. me oleme kõik ilmselt äh, äh veendunud selles, et Georg teeb äh, väga tugevat tööd. Äh, mina britina olen muidugi rahul sellega, et britid ja iirlased on hakanud asjaga tegelema, aga äh, minu meelest selline jalgade järel lohistamine on täiesti andestamatu, selleks ei ole mitte mingisugust põhjust, on ju neid riike, kes on juba alla kirjutanud äh, äh, sellele, et nad kavatsevad edasimineku tagada, teised ei ole seda veel alla kirjutanudki, nii et mulle tundub, et see on täiesti äh, lubamatu. mina kirjutan praegu Caesari raportit äh, ja osa Caesari rakendamisest on just nimelt needsamad faabid äh, ja me peame tagama selle, et mingisugune edasiminek äh, õhuruumi osade puhul saavutatakse, sellepärast muidu jääb ka Caesar rakendamata ja miks on mõned äh, siis äh, vastustanud seda ettepanekut, jah, on neid riike, kes äh, võib-olla praktiliselt ei suuda seda asja võib-olla kor-, joonde ajada, sest nad olid alles hiljuti sõjaja ajal, aga teised riigid võiksid selle küll kiiremini tuua sisse ja nüüd Kagu, vabandust, Edela-Euroopa ja, ja Ida, Kesk-Euroopa puhul me teame, et probleeme õhuruumi kasutamisega on me teame näiteks, et tööhõive on, tööhõivepoliitika on problemaatiline, ametiühingud ja nii edasi ja mulle tundub, et valitsused tahavad äh,, ajavad taga kahte asja, aga seda ei ole võimalik saavutada. mina tulen Ühendkuningriigist, mis on Euroopa Liidu rannikuala ääreala, me oleme alati olnud väga ettevaatlikud õhuruumi suveräänsuse äraandmise osas, aga vaatame, kuidas need asjad kujunevad ja siin on selgelt näha, et võidavad äh, võidame me kõik ainult äh, siis, kui me teeme koostööd äh, ja ka läbi Caesari programmi. Äh, siin on kokkuhoid miljardites eurodes, kütuse, ohutuse kokkuhoid ja nii edasi. siin ei olegi eriti vaja mõelda selle asja peale aga tundub, et riigid ei mõista seda lihtsat asja ja lihtsalt istuvad käed rüpes ja mitte midagi ei tee. ma tahaksin lihtsalt äh, rahustada mõningaid liikmesriike ja ütelda, et see asi on, on mõttekas ja et äh, inimesed, kes ajavad taga mingisuguseid erihuve, ei võida sellest mitte midagi meil on äh, väga häid professionaale, kes selle asja välja tööda, töötanud. tegemist on kõrgelt kvalifitseeritud äh, töökohtadega, kuhu, mis meil praegu avanevad tänu sellele programmile ja see on ju ometigi teretulnud, nii et Georg, suur tänu! ma arvan, et me peame kõik andma endast parima selleks, et midagi ära teha asja edasipidamiseks ja, ja mulle tundub, et me ei saa mitte midagi muud teha, kui lihtsalt neile ketsi peale käia nii-öelda. nüüd <laughs> härra äh, Maier, kolm minutit. suur tänu, härra Jarzembovski äh,. täna siia tulemast, suur tänu tehtud töö eest. tänane reaalsus on aga see, et, et detsembris kukub tähtaeg nende funktsionaalsete õhuruumi osade jaoks ja mitte ükski nendest selleks hetkeks ei ole funktsionaalne. see on ilmselge Te teate väga hästi, et mulle see mõte üldse ei meeldinud. me oleks võinud algusest peale ühtse Euroopa taeva rakendada ilma taoliste struktuurideta, nagu need äh, faabid on. see on tegelikult mingisugune selline psühholoogiline ettevõtmine minu meelest, et liikmesriike kuidagi äh, harjutada ühtse Euroopa mõttega, taeva mõttega. aga mida siis tehakse detsembris kaks tuhat kaksteist, kui see tähtaeg kukub? komisjon peaks midagi ikka nagu tegema. selge on see, et äh, see alt üles lähenemine tulemusi ei toonud ja mulle tundub ainus võimalus, kuidas me nüüd jõuaksime ühtse Euroopa taevani, on valida äh, teistpidi lähenemine alt üles või ülevalt alla, vabandust. tõsiasi, et äh, faabide loomist ei saatnud edu, võiks ju ära kasutada ja komisjon võiks põhjendada sellega seda, miks nad on otsustanud teistsuguse meetme valida. ega komisjon ei peakski seda eriti põhjendama, nii et minu esimene küsimus teile ongi, et mida te siis välja pakuksite ja mis te arvate, et komisjon praegu peaks tegema? nüüd teine küsimus mida te arvate A6 algatusest? seitsekümmend ähm, äh, Need on ku-, kuue riigi äh, lennujuhtimisüksuste äh, lep-, kokkulepe, need kuus riiki katavad seitsekümmend prot-, protsenti meie õhuruumist, mida teie sellest kokkuleppest arvate, osade nende ekspertidega ma kohtusin, nemad, nende kavatsused on väidetavalt head, võib-olla nad kavatsevad äh, selle teha ilma riigivõimudeta ära, selle kokkuleppega, teoreetiliselt nad saavad seda teha, Te teate, et sellised kokkulepped on võimalikud ja isegi terve ühtse Euroopa taeva võiks selliste kokkulepete läbi valmis ehitada nii-öelda mida te sellest arvate? härra Danelis. suur tänu, härra Jarzembovski tehtud töö eest ja selle sissejuhatuse eest, mul on teile kolm lühikest küsimust esimene küsimus tegelikult äh, küsiti juba ära, äh, Said küsis selle nimelt, mis on need tõelised põhjused, mis seisavad liikmesriikide äh, tõrksa hoiaku taga? kas asi on poliitilises tahtes või on põhjused bürokraatlikud, on probleeme haldusstruktuuridega ja ma tahaksin teada, Äh, milline on äh, lennuettevõtete seisukoht selles küsimuses, kas äh, nemad toetavad pigem selliseid arenguid või on samuti piduriks ja avaldavad omalt poolt survet? ja kui liikmesriigid hakkaks nüüd tegutsema, kas siis on reaalne, et detsembrikuusest tähtajast peetakse kinni ja need faabid valmis saavad? ja kui me suudame selle, näiteks kujutame ette, et me suudame selle poliitilise tahte kokku saada, kas on äh, Äh, üldse võimalik, et äh, hakkaksid Lõuna-Euroopas need faabrid toimima, sellepärast et suvel eriti on ju seal liiklus väga tihe, õhuliiklus. kas äh, on reaalselt võimalik, et nii lühikese ajaga hakkab see asi, süsteem toimima? nüüd liikmesriikide seisukohad ja probleemid, mis võivad tekkida ühel või teisel tasandil kas eh, eh, Ühtse Euroopa Taeva komitee võiks siin mingisugust rolli mängida? ma mõtlen näiteks eh, Iiri, Briti õhuruumile, härra Kramer, kaks, teile ka kolm minutit. suur tänu, härra esimees, jah, kõik küsivad, mille taga asi seisab ma ei tea, ainus vastus, mis mul on, et asi ei ole vist äh, meie koordinaatorite süü. mingisugune muu põhjus peab selleks olema. Äh, Mathieu Grosch ütles samuti, et äh, me näeme sellist viivitamist äh, ka teistes valdkondades, näiteks kolmas raudteede pakett tükk aega tagasi, võib-olla teil on veel meeles, siiamaani on see toppama jäänud, ikkagi ma ei saa osta len-, rongipiletit, millega ma saaksin äh, Eh, sõita läbi terve Euroopa, eh, kus inimkontrollijad on. Euroopa seadusandlus on paigas, ometigi Euroopa Kohus on oma seisukohad langetanud, aga liikmesriigid ikka ei rakenda ja kui nüüd liikmesriigid ei rakenda seadusandlust, mida nad ise vastu võtavad, siis ei peaks ilmselt olema imestanud me ka selle üle, et Euroopa rahvas ei usalda Euroopat kui poliitikud oma sõna ei pea ja head eeskuju ei näita, siis mida me võimegi üldse rahvalt eeldada? ma tahaksin nüüd komisjonilt teada, mida nemad on teinud, mis on plaanis ja millal kavatsevad nad meile ülevaate anda konkreetselt selle kohta, mis nad on ära teinud? aitäh, härra Baldwin komisjoni nimel. aitäh, esimees, ma räägin väga lühidalt kõigepealt tahaksin tänada härra Jarzembovskit suurepärase raporti eest. me oleme tema seisukohtadega nõus ja meil on väga hea meel, et ta meiega nii tihedat koostööd teeb selles olulises küsimuses. ma võin tõesti kinnitada, et asepresident Kallas peab ühtset Euroopa taevast väga oluliseks prioriteediks ja me kõik tunneme, kuidas Euroopa Parlament meile kogu aeg kuklasse hingab, et me selle ülesandega ühele poole saaksime tahaksin äh, üle kinnitada paar kuupäeva, mis meil siin on. Äh, tegemist on äh, tõesti raske ülesandega, et neljandaks detsembriks asjad tehtud saaks neli üheksast äh, FAB-ist on äh, reguleerivad dokumendid äh, esitanud ja avaldame teistele väga sugevat survet, et ka nemad oma dokumendid esitaks, härra Jaržembovski teeb seda ja samuti teeme koostööd liikmesriikidega selleks, et avalikustada siis info nende FAB-ide kohta ametlikus teatajas neljandaks detsembriks ma olen väga paljude siin kuuldud märkustega nõus, et me ei saa lihtsalt istuda ja oodata kuni neljanda detsembrini, Äh, komisjon ametlikult saab küll oma hinnangud anda alles pärast seda kuupäeva, aga loomulikult me ei saa nii kaua oodata ja võib-olla peaks äh, mõelda, peaks mõtlema härra Jaršenbovski mõttele saata hoiatavad kirjad. Äh, lõpp, lõpliku otsuse langetab loomulikult härra Kallas, aga mina igatahes juhin tema tähelepanu sellele, et parlamendi poolne toetus on olemas. samuti peaksime me olema valmis uute õigusaktidega kõigepealt, aga ma arvan siiski me peaksime keskenduma sellele, et me rakendame ellu selle, mis meil juba on. aga mis puudutab üldse Euroopa taevast, siis me teeme kõik, mis meie võimuses. aitäh. aitäh. ma, ma ei tea, härra Baldwin, kas me siin just kuklasse hingame komisjonile, aga eh, tagant kihutame me teid küll. ja nüüd eh, Georg jällegi. Eh, jah, ma sain väga palju küsimusi, mis tahavad vasta, vastamist, üritan neid kuidagi teemade kaupa grupeerida. küsimuse kohta, milles, milles need probleemid siis on? ma arvan, et riikide tasandil on asi osaliselt seotud ajalooga, nagu ütles kolleeg Lichtenberger. Ehm, mõned riigid äh, võib-olla ei taha impeeriumi aegadesse tagasi minna. aga peamine asi või peamine probleem minu arvates on selles, et ei ole piisavalt julgust äh, liikmesriikide transpordiministeeriumides ja miks seda julgust ei ole? põhjus on selles, et et äh, aeronavigatsiooni teenuse osutajad on mõnedes riikides väga tugevad, ametiühingud on väga tugevad ning äh, nemad äh, siis pidurdavad asjade arengut. nii et, et tõesti ministril peaks olema julgust öelda välja, et hakkame tegema koostööd siis kolleegidega nende funktsionaalsete õhuruumi osade raames mul on tunne, et äh, riiklikud ANSB-d kaitsevad oma territooriumit, oma sissetulekut, oma personali. mina olen kursis ühe ANSB-ga, kus on ligemale kuus tuhat inimest tööl ja ma tean, mida kolm tuhat nendest te teevad, aga üritan ikka veel välja selgitada, mida ülejäänud kolm tuhat teevad. niisiis Äh, selline siseriiklik surve ANSV-delt, kes ei soovi midagi muuta, kes tahavad oma territooriumi säilitada, tahavad oma tulud säilitada. Äh, selline surve on olemas ja liikmesriigid peavad mõjutama neid. et peab neile, peavad neile selgeks tegema, et ressursse ühendades saab tegutseda palju tõhusamalt. praegu Äh, on asi niimoodi, et äh, kui veel möödunud aastal võisin äh, ametiühingutele öelda, et meil on siin lennunduses kasvav tööpuudus, ärge muretsege, kui te muutute liiga tõhusaks ja et te peaksite mõned inim- ja kui te peaks mõned inimesed vallandama, siis seda ei juhtu, sest tegelikult õhuliiklus kasvab pidevalt. nüüd on olukord natukene teistsugune. mõnedes Euroopa piirkondades ähm, on tõesti lennuliiklus vähenenud aga sellele vaatamata ei saa lähtuda sellisest lähen-, lähenemisest, et, et kokkuhoiul ei ole mingit väärtust. minu arvates, kuna äh, ANSP-de kulud kaetakse lennuliinide arvelt, siis liikmesriigid eriti ei hooli neist, sellepärast et see raha ei tule riigieelarvest, see, see summa tuleb lennuriik, lennuettevõtjate eelarvest ja sisuliselt maksavad lennureisijad selle kinni niisiis, tegemist on äh, ASB-dega, institutsioonidega, kes, kellel on oma sissetulek ja selle üle ei ole mitte mingisugust kontrolli. selline asi ei ole demokraatlik. parlamendisaadikuna ma sain, äh, õppisin ühte asja, et valitsus peab parlamendi ees aru andma ja kui valitsus oma tööga toime ei tule, siis peab parlament nad minema kihutama. niisiis äh, minu jaoks äh, ei ole mõistma mõi,, ei ole mõistetav see, kui üks või teine valitsus ütleb, no asi ju kuidagi toimib, ükski lennuk ei ole alla kukkunud. ma ei soovi probleeme ANSP-dega, ma ei soovi probleeme ametiühingutega, las need asjad olla nii, nagu nad on. liikmesriigid on kohustatud olukorda parandama, muutuma säästlikumaks, parandama ohutust, keskkonnastandardeid ja ma arvan, et mitte keegi ei saa siin selle koha peal öelda, kuulge, ma ei soovi mingit jama ametiühingutega loomulikult on probleeme, millest ei ole kerge jagu saada, toon ühe näite. tegemist on, on nii-öelda ideoloogilise ja majandusliku sõjaga. Äh, prantslased soovivad, et ANSP oleks, äh, toimiks riiklikul alusel, sakslased soovivad, et äh, need oleks erakätes ja Saksamaa ANSP tegelikult kuulub sada protsenti küll riigile, aga tegevust korraldavad eraettevõtted ning selliseid erinevusi mõned kasutavad, väites, et no me ei saa ju kuidagi neid kahte asja kokku panna. ideoloogilised erimeelsused võib ju alles hoida, aga ometigi saab ühiselt teg-, tegutseda. vaatame, mida me ANSP-des ja FAB-ides peame tegema. me saame ju oma ressursid ühendada. lennujuhtimine, koolid, ennetus, äh, infotehnoloogiaalane tegevus äh, kõigi kuue riigi jaoks, kolmas võib ju tegeleda siis avalike hangetega kõigi nende riikide jaoks. nii et, et seda süsteemi on võimalik tõhusamaks muuta, on võimalik ühendada inimesi erinevatest ANSP-dest, sest niimoodi peaks nende tegevus muutuma veelgi paremaks. see aga tähendab seda, et liikmesriigid ja ANSP-d äh, peavad selle sammu astuma ning ma arvan, et siin me peame just tagant kihutama ministreid, sest ainult ministrid saavad anda korraldusi ning mina ei saa leppida sellega, kui minister ütleb, et mina ei saa mitte midagi teha. kõik need ANSV-d alluvad ministeeriumitele ja kõik äh, FAB-id, äh, kõik ANSV-d on kas osaliselt riigikontrolli all või on sada protsenti isegi Riigikontrolli all, nii et, et mina ei saa leppida sellega, et mõni minister lihtsalt ütleb, kuulge, mina ei saa midagi teha. küsimus on poliitilises julguses ja kui neil seda julgust ei ole, siis nagu komisjon ütles, peab komisjon nad kohtusse kaebama. sellepärast, et ei ole mingeid argumente selle, selle poolt, et oma tööd teha ei saa. nii palju, kui mina tean, komisjon on valmis aitama, aga asi on siiski liikmesriikide kätes Äh, vastaksin kiiresti veel mõningatele küsimustele, sest aeg hakkab otsa saama. mis puudutab neid tulemuskavasid, siis väga raske on liikmesriikidele survet avaldada, sellepärast et komisjon saab neilt ainult kaks korda paluda kava läbivaatamist ja kui nad seda ei tee, siis ei ole midagi teha. samas meil on jällegi kaudsed võimalused, sest FAB-i äh, teemaliste õigusaktide alusel on FAB-id kohustatud optimaalselt ressursse ära kasutama ja me võime siis küsida, et, et kas teie topesüsteem on tõesti optimaalne? komisjonipoolsed alternatiivsed meetmed, minu arvates on hea, et komisjon seda võimalust kaalub. aga siin tuleks olla ettevaatlik. kui komisjon tahaks ette valmistada SES e kolm paketti, siis läheks äh, selleks aasta vähemalt kaks aastat kaasotsustusmenetluseks, üks aasta veel ülevõtmiseks, nii et jutt on kuskil lõppkokkuvõttes neljast-viiest aastast ja nii kaua me oodata ei saa ning äh, halduslike komisjonipoolsete otsuste mõte lihtsalt selleks, et liikmesriikidele survet äh, avaldada, mina olen üks riigiõigusega tegelev inimene ja arvestades näiteks Saksamaa äh, põhiseadust, mis on suurepärane, kui üks konkreetne punkt välja jätta Äh, see punkt nimelt ütleb, et lennujuhtimine Saksamaal peab toimuma kas Saksamaa riigi ametnike poolt või paar aastat tagasi lisati äh, mõnede Euroopa meetmete kaudu Euroopa meetmetega Saksamaa reeglite muutmine, see ei ole komisjoni otsus, see peab olema seadusandja otsus. niisiis, siin tuleb tõesti olla ettevaatlik ja kujutage ette, kui te lähete Prantsuse äh, ametiasutustesse ja Äh, annate neile kogu informatsiooni, mis puudutab lennujuhte ja kõike muud, annate selle kõik eraettevõttele. kuidas Prantsusmaa administratsioon sellesse suhtuks? Nemad ütleksid kohe, kuulge, need on meie riiklikud teadmised, meie riiklik pädevus, meie suveräänsus. nii et, et ma arvan, et komisjon peaks valmistuma väga hästi peaks ette valmistama siis kõik need surve avaldamise meetmed, aga olema ettevaatlik nende kasutamisega. minu arvates kõige parem surve avaldamise meetod on nad lihtsalt Euroopa kohtusse kaevata. sellepärast, et Euroopa kohtul praegu on võimalus isegi iga päeva kohta trahve kehtestada ja see tõesti aitab, ma võin teile öelda. mõned Saksamaa ministrid äh, ei olnud sellega arvestanud, aga nüüd nad teavad, mis neid ees ootab me ei soovi vastuseisu, me soovime häid suhteid ning seetõttu eh, mina kunagi ei ähvarda liikmesriike, ma püüan nende seisukohti lihtsalt mõõdukamaks muuta, neid julgustada. ja seetõttu ma arvan, et asepresident Kallas oma meeldetuletuskirjas, mina ei kuulutaks neid rikkumismenetluse eelseteks kirjadeks, ma kutsuks neid sõbralikeks meeldetuletusteks oluline on eh, hea eh, näidete põhjal näidata, et eh, faabide loomine on olnud edukas ja ei ole mingit põhjust samu meetodeid teiste faabide puhul mitte kasutada. nii et, et ma arvan, et parimad kogemused on see vahend, mida me peame kasutama. ja ma näen, et e-, e-, juhataja vaatab juba oma kella Põhja-Itaalia kohta ma täpselt ei tea, kuidas asi on, ma pean asja kontrollima. Fabek ja Fab.ce, järgmisel kuul ma lähen Ungarisse, et vaadata, kuidas selle Fab.ce-ga asjad on. olukord on selline keeruline ja ma ei taha praegu hakata midagi ütlema. kõige tõenäolisem on siis Blue Medfab. see on jah, kõige keerulisem ma arvan, et need funktsionaalsed õhuruumi osad ükskord ometigi teoks saavad, nii et ärge palun öelge, et seda ei juhtu ma arvan, et Briti, Iiri ja, ja Taani, Rootsi omad toimivad juba väga hästi. ja ma arvan, et ka Donau faab võib juba detsembris toimida, nii et, et ma arvan, et kolm tükki on juba üsna lähedal toimimisele ja ma arvan, et ka Fabek võib paremaks muutuda. mis puudutab Fab.ee-d, siis me peame vaatama, mis seal on see tegelik põhjus, et midagi ei liigu, ma pean selle põhjuse välja selgitama. ning mis puudutab teist nelja faabi, siis ma arvan, et on võimalikud. näiteks mis puudutab Balti faabi Poola ja Leedu vahel, siis ma ei leia mitte mingisugust põhjust, miks äh, üks suur ja üks väike riik ei saa kokkuleppele alla kirjutada ja niisiis, mina oleksin optimistlik. ma näen, et komisjon on valmis tegutsema ning eh, see on ka A6 rühma osas väga oluline. mis puudutab Caesarit, siis selles osas ma väga kindel ei ole, sest tegemist on sellise keskpikma, eh, pika perspektiivi ja pika perspektiivi arengutega. ma ei tea, kui palju neist meil praegu kasu on nii et ma arvan, et see, mida parlament praegu saab teha, on toetada komisjoni, julgustada komisjoni julgustama liikmesriike. ma arvan, et see on parim viis ja ja nagu ma palusin, minge avalikkuse ette, kõnelge inimestega, kõnelge liitlastega äratage avalikkuse huvi selles teemas, sellepärast et meil on vaja avaldada survet liikmesriikidele, seda peab tegema mitte ainult komisjon, seda peab tegema lennundussektor, lennuettevõtjad ja me ei tee seda kõike ju juriidiliste argumentide pärast, me teeme seda lennundussektori ja kodanike pärast. ning seega ma arvan, et avalikkuse teadlikkus probleemide osas on midagi, mis meid kindlasti aitaks. ja kui teil on küsimusi, saatke mulle meil ja ma vastan, aitäh! aitäh, Georg! ja nagu ma ütlesin, me ootame alati sinu aruandeid. saadikud siin juba ütlesid, et sina juba järgi ei anna, sa tegeled väga aktiivselt eh, kõigega, mis enne detsembrit juhtub ja kui me saame sind kuidagi aidata, teeme seda hea meelega. samuti komisjon, nii et, et loodame kohtuda jällegi peatselt Eh, siis, kui mõned nendest eh, faabidest juba ka tegutsevad, nii et suur aitäh! Okay, we've just got to rearrange the table now. korraldame nüüd istumise siin ümber Okay, colleagues, if we can now go into the next... kolleegid, võtame järgmise meie päevakorrapunkti. nimelt meie ja siseturukomisjoni ühiskoosolek e-kõne asjus Rahvapartei Rahunege. suur tänu ja mul on hea meel siin tervitada ka siseturukomisjoni esimeest Malcolm Haabrit. meil on selle kohtumise jaoks eraldi päevakord, sest see on ühiskoosolek, põhimõtteliselt kõigepealt esimehe teadaannet, siis algatusraporti eelnõu tutvustus ja siis selline muude küsimuste päevakorrapunkt ja järgmise kohtumise koosoleku kuupäev, kas te olete rahul selle päevakorraga? kui nii, siis läheme selle juurde, et Malcolm ja mina räägime. kõigepealt sissejuhatuseks. see uus lähenemine e-kõnele hõlmab nii õigusloomelisi kui mitteõigusloomelisi meetmeid, mis puutuvad äh, nii IMCO kui Transpordikomisjoni pädevusse ning pidades silmas seda teemat, siis arvasime me, et oleks üsna mõistlik lähtuda reeglist viiskümmend üks kodukorrast, mis on seotud siis koos, komisjonide koostegevusega. Malcolmiga rääkisime sellest ka ennem ametliku otsuse vastuvõtmist ning olime selle lähenemisega rahul. raportöörid on koostanud ühtse raporti eelnõu, seda me täna hakkamegi tudeerima. ja selle üle hääletatakse komisjonides ühtselt äh, ühise juhtimise all. menetluskorra kohaselt või äh, ütleb äh, reegel ükskümmend ük-, viiskümmend üks, et ainult siis, kui komisjonid üheskoos töötavad, saavad nad olla koos juhtivkomisjonis e. Esimene kord on juhtivkomisjoniks transpordiks, transpordikomisjon, järgmine kord IMCO ning nende komisjonide esimehed ka juhivad koosolekuid. kui mõne teise komisjoni esimees soovib sekkuda, siis on tal selleks õigus, aga kui me neile sellest ei räägi, siis nad ka ei tea seda. seega hoiame selle enda teada see oli see menetluskorra tutvustus, et teile on täpselt selge, milline on olukord ja kuidas me edasi tegutseme. Malcolm, kui sul on midagi öelda, siis palun ütle. suur tänu, härra esimees. minu arvates on see hea näide sellest, kuidas kaks komisjoni saavad konstruktiivselt koos töötada, sest äh, mõlemad komisjonid erineva nurga alt on mõistnud, kui oluline selle raporti koostamine on. minu arvates on see õige tee edasi liikuda. eriti kuna me oleme poliitiliselt selle küsimuse kallal juba töötanud ning teame nüüd, et komisjon tuleb välja ka õigusloomeliste ettepanekutega. teadmiseks transpordikomisjoni kolleegidele, siis meie huvi tuleneb minu enda raportist universaalsete teenuste kohta telekommunikatsiooni valdkonnas. ja seal tõime me spetsiifiliselt välja teatud teemad, mis on seotud äh, hädaabinumbriga, hädaabiteenustega. Kristjan Buzoori meie komisjonist äh, kirjutas ka algatusraporti hiljem, mis puudutas siis üks, üks, kahe kättesaadavust või mittekättesaadavust ning see on just seotud sellega, kuidas avalikke teenuseid pakutakse elektroonilise võrgu kaudu. me teame, et ka Transpordikomisjon on sellest vägagi huvitatud olnud. mina isiklikult mäletan ka seda, et kahe tuhande teisel, kolmandal aastal, kui volinik Lihanen, Liiganen ähm, juhtis seda teemat, siis öö, äh, tuli kokku ka töögrupp äh, e-ohutus e, e-turvalisus, mis tegeles ka selle teemaga. Äh, ehk siis selle küsimusega on tegeletud juba väga kaua aega, see võib teid üllatada, aga see e-kõne teema tõesti ei ole üldsegi uus ning on liiga kaua aega kulunud, et sellega kuskile jõuda sest nagu raportöörid on ka öelnud, siis sellel on suur potentsiaal äh, vältida inimohvreid õnnetuste juures. minu arvates on see hea viis edasi töötada, suur tänu, et te olete valmis koostööks ning loodetavasti koos suudame me ka midagi saavutada. aitäh, Malcolm! mul oli plaanis alustada kahe raportööriga, viis minutit mõlemale ja rüütellikkust silmas pidades kõigepealt proua Senelova IMCO raportöörina saab esimesena sõna. siis saab sõna Transpordikomisjoni raportöör. siis plaanisin ära kuulata variraportöörid ning seejärel ülejäänud saadikud, kes sõna soovivad. kui te olete sellise struktuuriga rahul, läheme nii ka oma tööga edasi. niisiis, kõigepealt IMCO nimel Olga Senelova, palun Děkuji za slovo. Vážení předsedové, kolegyně a kolegů. suur tänu, härra esimees, suur tänu, et te mulle sõna andsite, nagu juba öeldi, täna kannan ma siis äh, IMCO komisjoni raportööri mantlit. selle aasta alguses oli meil juba üks kuulamine äh, sellel teemal me panime seal paika menetluse ja mul on väga hea meel, et äh, me oleme nüüd kokku tulnud äh, väga olulise teema sisulise arutelu juurde. ma tahaksin paari sõnaga tutvustada siis äh, seda ühtset raportit, mille me kolleeg Kohiga koos esitame. mul on väga hea meel öelda, et äh, me oleme selle raporti põhialustes äh, ühel seisukohal e, e-kõne peab äh, Euroopa-üleseks muutuma ning seda tuleb ära, tuleb hakata kasutama numbrit sada kaksteist, see peab vastama Euroopa standarditele ja see teenus peab olema kättesaadav kõigile. see teenus peab olema igal pool kättesaadav, ükskõik millises olukorras siis on näiteks äh, sõiduki juhid või milline on liiklusolukord. tegemist peab olema tasuta numbriga ning nagu öeldud, kättesaadav kõigile. üks peamiseid tingimusi on häirekeskuste süsteemi äh, loomine. tuleb tagada see, et häirekeskused suudavad kõik kõned vastu võtta. liikmesriigid peavad otsustama, milline on äh, kõige parem äh, vorm nende jaoks. praegu on turul juba mõned hädaabinumbrid, mis aga Eh, ja, ja ka autodes otseühendused hädaabikeskustega, kuid, häirekeskustega, eh, kui need on ainult kättesaadavad luksautodes, see peab e, e-kõne peab kõikidele ühiseks muutuma. mis iganes sõidukiga on siis tegemist ja e-kõne peab olema siis saja kaheteistkümnega ühenduses. tuleb tagada kõikide eraandmete kaitse, aga ka avaliku sektori andmekaitse e, e-kõnesüsteem, mille peab äh, hädaabikõne koheselt ümber lülituma ning kõne vastuvõtja peab vastutama isikuandmete kaitse eest äh, nii e-kõne teenuse kui ka teiste teenuste puhul vastastikuse toimimise platvorm äh, peaks vastama siis äh, meie novaatorlikkuse soovile ning peaks tagama Euroopa tööstuse konkurentsivõime ning selle kõigega muidugi tuleb arvestada. me ootame komisjonilt äh, ettepanekut, mille kohaselt oleks tagatud aastaks kaks tuhat viisteist selle süsteemi äh, käivitamine ja et muutuks e-kõnesüsteemi kasutamine saja kaheteistkümne liini peal kohustuslikuks, nii et siis aastaks kaks tuhat viisteist. see üleskutse ei ole sugugi mitte esimene omataoliste seas, juba aastal kaks tuhat kaks me nõudsime seda, kahe tuhande üheksandal aastal Euroopa Komisjon ütles, et Nad tegelevad seadusandlusliku raamistiku loomisega küll, kuid vabatahtlik süsteem ei ole käivitunud. kaks tuhat üksteist volinik Kröös pidas äh, Euroopa Parlamendi täiskogu saalis kõne, kus ta ütles, et e-kõne peab olema juurdepääsetav nii kiiresti kui võimalik ning see peab see süsteem peab hakkama toimima nii kiiresti kui võimalik, et inimelusid päästa ja et Euroopa Liit on selle võtnud endale kohustuseks. kahjuks äh, pole komisjon aasta jooksul mitte ühtegi edusammu äh, teinud ja sellepärast ma ko-, pöörduksin siin praegu Euroopa Komisjoni äh, esindajate poole, mida nad arvavad praegu asjast, miks nad ei ole praegu veel oma ettepanekut teinud äh, sõidukite kohta, kus äh, oleks siis kõiki, kõikides äh, sõidukites juba e-kõne võimalus olemas. millal õnnestub meil sellest tupikseisust välja tulla ja millal komisjon kavatseb varem võetud kohustused täita? ja nüüd ma tahaksin rääkida paari sõnaga ka sellest, mida oleme teinud meie. kõige olulisem äh, on võib-olla see, et äh, kaheksandaks maiks peaks esitama muudatusettepanekud ja me kõik koos siis äh, vaataksime need muudatusettepanekud läbi äh, raportööride ja variraportööridega ja kaheksateist juuni hääletame. ma tahaksin tänada teid praegu tähelepanu eest, härra Koch kindlasti võtab järgmisena sõna ja täiendab oma poolt, omalt poolt minu öeldut, aga mul on juba väga hea meel ettegi ära kuulata kõikide komisjon, mõlema komisjoni muudatusettepanekud. härra Koch. suur tänu härra esimees. E-kõne tundub olevat lõpmatu teema, kümme aastat tagasi rääkisin ma sellest täiskogul, teil on vahest see meeles. kõigepealt tahaksime tänada proua Senelovat tema väga selge ettekande eest täna ning samuti konstruktiivse koostöö eest temaga. variraportööride ettepanekud on ka meeldivad olnud, ka nemad on selle teemaga juba pikka aega tegelenud see on väga laialdane valdkond ning me oleme suutnud nüüd koostada ühise dokumendi projekti. meie ühine eesmärk on oluline, me soovime, et e-kõne hakkaks korrektselt toimima, et me saaksime rohkem elusid päästa, me soovime, et e-kõne oleks kättesaadav kõikidele, et kõik saaks seda kasutada ning me soovime e-kõne, mis toimiks üle Euroopa Liidu. loomulikult on äh, liikmesriikidel oma selged pädevused avalikus sektoris ja me soovime, et e-kõne kvaliteet oleks kõrge, et ta oleks ka turvatud ning turvatud kõigi jaoks ning ta oleks kättesaadav kõigi jaoks ka meditsiinilise hädaabi jaoks. me soovime, et seda võtaks arvesse ka autotootjad ning autoremonti töökojad. me soovime, et e-kõne põhile, põhineks põhimõttel, et see on tasuta ning kõigile juurdepääsetav. me soovime vabatahtlikkust, me soovime seda, et autoomanikud ning automüüjad paigaldaksid need seadmed oma autodesse ning soovime ka tagada, et arvestatakse ka autotootjate pakkumistega. meil on praegu probleeme tegelikult tarkvaraga e-kõnes e, e-kõne puhul ning see on lahendatav. raporti juures teeksin ma paar tehnilist ettepanekut, siin tehnilisi lahendusi välja ei ole pakutud, aga minu arvates peaks vaadata teat-, vaatama teatud aspekte, teatud üksikasju, et süsteem paremini toimiks. me peame tagama, et teadus- ja arendustegevuses selles valdkonnas saavutataks ka edu Euroopa Liidus. komisjonile on paar küsimust ka mul kõigepealt. tüübikinnituse määrus e-kõne äh, puhul oli koostamisel juba ka Euroopa Komisjoni teenistuste poolt, aga see protsess pidurdus. miks? kes seda pidurdas? kas ähm, ähm, ettevõtluse peadirektoraat või kes, kas on nüüd olemas uus ajakava selle määruse väljatöötamiseks, sest meil on ju intelligentsete äh, sõidukite süsteemide direktiiv olemas ning e-kõne puhul peame me ka edasi töötama. teiseks ei ole autotootjate jaoks ka õigusloomelist teksti olemas või ka mobiilioperaatorite jaoks. vabatahtlikkus ei tundu toimivat selles valdkonnas, muidu oleks liikmesriigid juba alla kirjutanud ka vastastikuse mõistmise memorandumile ning ei oleks ajast nii palju maha jäänud. kolmandaks, nagu me kuulsime juba, siis volinik Kroes tutvustas eelmises septembrikuus e-kõne äh, oli väga entusiastlik ka meie toetuse asjus. nüüd aga äh, eelmisel kuul tuli välja mu volinik Tajani moratooriumiga, me peatame igasuguse töö, mis puudutab ka autotööstust äh, selles küsimuses. see on minu jaoks väga häiriv ning ma sooviksin, et Euroopa Komisjoni esindaja täna teeks ka sellel teemal avalduse. meil on olemas tehnoloogiad nagu e-kõne, mis tagaks suurema liiklusohutuse ning päästaks inimeste elusid. miks siis selline moratoorium? Euroopa Komisjon ei ole praeguse mudeliga e-kõne jaoks rahul, meil on tarvis avalikku, kõikidele kättesaadavat e-kõnet süsteemi mis oleks ka õiguslikult kindel. veel üks asi. PSE e, AP, mis peaks olema ka avalik. me peaksime küll kaasama ka erasektorit, aga see peaks olema avaliku sektori kontrolli all. nüüd veel paar küsimust. täna räägime me siin sõiduautodest e-kõne kontekstis. sellest on räägitud ka Euroopa Parlamendi raportis varem otsustasime ka, et äh, peaksime kaasama ka mootorrattad ja teisedki, teist tüüpigi sõidukid, mida näiteks kasutavad puudega inimesed. andmekaitse, isikuandmete kaitse on loomulikult ka väga tähtis. meil on autotööstusele vaja anda võimalus parandada oma konkurentsivõimet maailmaturul. nii, järgmisena variraportöörid, teil on kõigil kaks minutit kõneaega proua Hohensteini ei tundu kohal olevat seega. proua Kurmai kohe. aitäh, härra esimees. Äh, väga tore on näha, näha kahte fantastilist esimeest kõrvuti. Äh. Malcolm Haber on, äh, temaga me oleme varemgi tõsiselt koostööd teinud ning minu arvates oli oivaline mõte see, et jõud kahe komisjoni vahel ühineda. väga tore on ka see, et kaasraportöörid on mees ja naine. räägime nüüd teemast endast. mulle, ma vägagi nautisin meie kohtumisi ka ekspertidega, sest oluline oli arvamusi vahetada ennem dokumendi kokkukirjutamist. ja ma tõesti usun, et küsimus ei ole tehnilistes üksikasjades, kui me suudame päästa inimeste elusid, suudame, peame andma selleks kõike kahe tuhande kaheksandal aastal võeti vastu minu intelligentsete autode raport, nelikümmend tuhat inimest hukkus siis maanteedel ning kuni neli tuhat inimest oleks võinud päästa intelligentsete autosüsteemide läbi ning e-kõne päästaks kaks tuhat viissada elu. kriisid tulevad ja lähevad, aga ma arvan, et inimeste elud on hindamatud härra Koch äh, oli äh, ka minu variraportöör intelligentsete autode puhul, temagi tegi toona väga head tööd ning eesmärgiks on ka jälle parandada liiklusohutust äh,. see puudutab ka seda liiklusohutuse programmi. ma usun, et me peaksime peaksime keskenduma e-kõne koostoimimisvõimele liikmesriikide vahel nagu direktiivis ette nähtud, see peab, peaks olema tarbijate õigus, tarbijate kaitse põhimõte, et kõikidel Euroopa kodanikel oleks juurdepääs igal pool e-kõnele. seega geograafiliselt peaks olema Euroopa Liit igal pool kaetud, see, niisiis, ma tervitan kahe komisjoni ühist koosolekut ka seetõttu. teisalt, autotootjad, tootjad peavad mõistma ja sedagi peame me reguleerima, et kõikidel maanteedel olevatel sõidukitel peaks olema võimalus e-kõnesüsteemi äh, tunnustada, äh, ära tunda ning neil peaks olema ka seadmed, mis oleks juba põhivarustuses müüdavatel autodel kirjas, nad ei peaks olema äh, lisavarustuses e-kõne peaks olema lihtne ning Euroopa autojuhtidele ka hinna poolest vastuvõetav. ma nõustun järgmise aasta komisjoni lähenemisega vabatahtlik süsteemi ellurakendamine on läbi kukkunud, sellega on komisjon tegelenud juba kahe tuhande kolmandast aastast ning äh, tulemusi ei ole ju veel näha. niisiis, me peame leidma ka ühend, lahenduse, et Ühendkuningriik ja Prantsusmaa kirjutaks ka e-kõne memorandumile alla, ma mõistan, et Sarkozy jaoks ei ole see praegusel hetkel prioriteet, aga pärast valimisi vahest siiski. millised õiguslikud alused meil on siis, meil on äh, Äh, õigusakt, mis pani paika kolm äh, meedet, septembrist on meil äh, komisjoni teatis, kus öeldakse, et mobiilioperaatorid peavad ka oma struktuure uuendama, et e-kõned suudaksid seda süsteemi ka läbida. teame ka, et kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta lõpuks ITS direktiivi raames võetakse vastu delegeeritud akt, õigusaktid, see on ka meie kätes veel, ning siis me, on meil ka tüübikinnituse määrustik olemas niisiis me, eesmärk on just, et me kõik need osad ühendaksime ning äh, lootkem, et need kaks tugevat komisjoni suudavad koostööd jätkata. suur tänu! aitäh, proua Parvanova, IMCO komisjon! suur tänu, härra esimees! ka mina tahaksin tunnustust äh, avaldada meie esimeestele äh, ja tänada neid võimaluse eest äh, ühiskomisjonil osaleda ja mul on väga hea meel, et meie komisjonid teevad nii kenasti koostööd ja loodetavasti see partnerlus jätkub ka tulevikus. tahaksin tänada ka meie raportööre ära tehtud töö eest ja selle eest, et nad on teinud suuri jõupingutusi, kõikehõlmav raport infot äh, meile esitada e-kõne sissetoomise kohta. samas aga tekitavad mulle mõned võtmeaspektid muret, mis on jäänud sellest raporti eelnõust välja ja mis peaksid siiski olema eraldi esile tõstetud. kõigepealt me räägime siin sellisest süsteemist, mis põhimõtteliselt võrreldes äh, kommunikatsioonitehnoloogia tänase arenguga umbes kümme aastat iganenud äh, süsteem, mitte ainult oma maksumuse tõttu, vaid ka selle tõttu, kuidas ta tegelikult toimib ja kui tõhus ta on. teiseks mind natukene paneb muresta, muretsema nende andmete kali-, andmete kvaliteet, mida kasutatakse praegu ära äh, nende argumentidena, mis pooldavad selle süsteemi seadistamist tegelikult ma ei ole näinud ühtegi loogilist põhjendust äh, sellele, et äh, kui palju äh, liiklusõnnetusi on toimunud keskustest kaugel asuvates piirkondades, kus tegelikult ei ole üldse mitte mingisugust võimalust mobiiltelefoniga häirekeskustega ühendust saada, aga mis oleks olnud välditavad, kui äh, oleks äh, selline digitaalne kõnevõimalus olnud häirekeskustesse? ja kui palju taolisi õnnetusi oleks olnud äh, ennetatavad äh, või kui palju oli selliseid juhtumeid, mis kõne viibima jäämise tõttu hullemaks muutusid, selliseid andmeid ma ei ole näinud ja minu meelest on need olulised kolmandaks, ma arvan, et on väga oluline see, et infrastruktuurid oleksid paigas liikmesriikides selle süsteemi sissetoomiseks ja e-kõne puhul see kindlasti nii ei ole. nüüd see hädaabi number sada kaksteist. liikmesriikides on piisavalt äh, infot juba selle kohta, et äh, näiteks äh, meditsiinilise hädaabi kõnedest ainult äh, üks neljast toimib hästi. ja kui me nüüd e-kõne lisame sellesse juba niigi mitte väga hästi toimivasse süsteemi, siis see võib asja veelgi hullemaks teha. tehnoloogiline neutraalsus on samuti väga oluline. süsteemi maksumus on ka oluline ja tõhusus on oluline ja võib-olla võiksime me andma hoopis ettevõtetele võimaluse välja töötada kaasaegne süsteem. selleks, et meie süsteem äh, konkurentsile vastu peaks ja annaksime tööstusele vabad käed äh, ise valida, milline tehnoloogia ja vahend kõige parem on äh, sellise ühenduse loomiseks. aga üldiselt ma siiski toetan üle-euroopalise e-kõnesüsteemi sissetoomist aga kõigepealt tuleks need murekohad minu meelest äh, leevendada, eriti infrastruktuuride osas, enne kui me teeme kohustuslikuks äh, selliste süsteemide paigaldamise kõikide sõidukite pardale. suur tänu, härra Benjon transpordikomisjonist. suur tänu, ma tegelikult tahtsin tõstatada mõningaid samasuguseid muresid eh, nagu minu kolleeg, kuigi me oleme kõik asja ette valmistanud täiesti teineteisest eraldiseisvalt. kõigepealt eh, raportööridele suur tänu hea raporti eest, mis katab sellised eh, küsimused nagu näiteks andmekaitse väga hästi erakõnede puhul, aga ma teeksin siiski mõned märkused ja kõige peamine probleem on minu meelest siin selles, et arvamused tunduvad minevat lahkuma kulutõhususe analüüsi ja kulutõhususe ähm, suhte vahel, kas, äh, määra vahel, kas äh, see on tõesti kõige parem viis, kuidas oma raha kulutada? kas mitte ei oleks paremaid viise, kuidas äh, maanteedel ohutust sama raha eest natukene tõhusamalt suurendada? ma tahaksin näha väga selget kuluanalüüsi kulutulu analüüsi, enne kui me alla kirjutame sellele programmile. samuti on räägitud sellest, et kas üldse sellised kaugjuhtimissüsteemid äh, peaksid olema lubatud. mulle tundub, et äh, kui me selle süsteemi heaks kiidame, aga samas kaugjuhitavaid süsteeme ei toeta, siis läheb umbes kümme-viisteist aastat, või kuskil kaheksa-kümme aastat, enne kui enamustel sõidukitel sellised asjad olemas on. nii et põhimõtteliselt äh, tähendaks see juba seda, et äh, kulutõhusust äh, küll siin sellest rääkida ei saa. ma arvan, me peame asja üle vaatama, sellepärast et iganenud seadmete paigaldamine läheb kalliks maksma. nii et äh, lõppkokkuvõttes äh, töötab see asi siis ainult nendes äh, sõidukites, kus äh, on seade peale pandud kohe tootmisel. tagantjärgi seadme paigaldamine on kallis ja ma olen ka nõus sellega, et tehnoloogiliselt me peame olema neutraalsed, tagama teatava paindlikkuse selleks, et tehnoloogia arengut toetada. nüüd äh, see nõudmine, et kogu häir-, äh, häirekeskuste ja häirekõnede ahel oleks paigas, enne kui süsteem käivitub, on väga oluline, minu meelest seda kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks ei jõua tagada. teine küsimus on äh, kohatud vastused, minu meelest see sõltub, on ka otseselt selle kulutõhususega seotud Äh, minu meelest äh, peame me selle asjaga veel edasi tegelema, ma ei ole sugugi veendunud, et äh, sobimatu reaktsioon või vastus häirekõnele väheneks selle süsteemiga. ja mulle tundub, et tegelikult läheks see asi maksma palju rohkem, kui me ette kujutame, sest häirekeskusi tuleks siis oluliselt suurendada kui äh, sagedasti kutsutakse sellisele süsteemile tänu häiremeeskondi vä-, äh, välja, siis kui tegemist on tegelikult väikse probleemiga, millele nad praegu ei sõida kohale ja, ja kui suur on tõenäosus, et suurõnnetused jäävad katmata, kuivõrd äh, kiirabid on kõik kuskil väiksemaid probleeme lahendamas, nii et me peame tagama selle, et see ahel töötab kiiresti, tõhusalt ja et äh, igasugused ülereageerimised ärikeskuste poolt äh, oleksid siiski piiratud. Äh, suur tänu. härra Taylor Roheliste nimel, palun. transpordikomisjonist. suur tänu, härra esimees e-kõnesüsteem minu meelest võiks olla maanteeohutuse mõttes väga kasulik see on lisandus äh, sellistele piirangutele nagu kiirusepiirangud ja alkoholi tarbimise piirangud, mis on kaks kõige suuremat ohtu äh, maanteedel reisijatele ja ka elanikele. samas ma tahaksin äh, tuua välja neli punkti, kõigepealt tehniline märkus äh, häirekeskuste kohta, et kas nad saavad äh, kätte õige informatsiooni helistajalt äh, ja äh, kui tõenäoline on näiteks autos istujatega otseühenduse saamine. oleks väga kasulik ju, kui selline ühendus oleks olemas ma küll arvan, et sellised süsteemid on täiesti mõeldavad, ma arvan, et äh, meil on piisavalt oskusteadmisi, et sellised süsteemid, mis ka töötavad, välja töötada. mis nüüd puudutab äh, eraautodes äh, seda, et äh, et see süsteem peab olema riiklik, on väga oluline, seda ei tohi anda üle erasektorile. nüüd andmekaitse. siin on vaja natukene timmida asja andmekaitse tuleb natukene kõrgemal tasemel meie meelest tagada. ja lõpetuseks, äh, endiselt on lahendamata see, et kui palju see maksma läheb, sellise infrastruktuuri loomine ja kes selle kinni maksab? seda asja tuleb äh, kaaluda, läbi mõelda ja kokku leppida ega mingisugust kasu sellest suurepärasest süsteemist ei ole, kui me ei selgita seda, kuidas see, kust selle jaoks raha tuleb. ja kindel on see, et autotootjad äh, panevad selle süsteemi maksumuse kellegi teise äh, õlule äh, võib-olla kunagi tõesti on nii, et e-kõne on sama iseenesestmõistetav kui turvavöö kasutamine autodes. aga mida kiiremini me jõuame sellesse punkti, mida kiiremini meil on sellised nutikad autod ja nutikad autojuhid, mis oleks ju veel parem variant, seda parem oleks. suur tänu. üldiselt on jah, juhtide nutikus või selle puudumine probleem. proua Rosbach konservatiivide seast, palun. suur tänu, härra esimees. tõesti, järgmine samm on siis vist juba automaatjuhtimisega auto, eks see ka tuleb kõikide nende ettepanekute lõpuks. jah selle üle võib ju naerda, aga tulles asja juurde, ma toetan seda raportit, mille kaks komisjoni on üheskoos esitanud, minu meelest see on väga teretulnud, et kaks komisjoni üheskoos on asja ette võtnud. suur tänu teile selle eest! mõned ettevõtted tegelikult juba selliseid seadmeid autodele panevad, Peugeot ja Volkswagen, alati ei pea olema tegemist äh, luksusautodega või limusiinidega. näiteks äh, Passati peal on selline süsteem. aga loomulikult äh, tee ees on pikk. kui me tahame sellise süsteemini jõuda, on selge see, et meil on ka vaja paremat, paremat võrguühendust. sest äh, see süsteem peab äh, kehtima igal pool, muidu ei ole temast kasu. ma ei tea, kas see peaks olema kohustuslik sest et kui me selle kohustuslikuks teeme, siis äh, tekib küsimus, äh, milline on ku,, kuidas on lugu meie vabadustega, andmekaitsega tegelikult äh, tundub, et võib tekkida oht, et suur vend kogu aeg vaatab, kuidas me sõidame. ja on meiega kaasas igal pool või saame me sellega nõus olla ja kes peab reageerima, politsei või haigla, kes selle kõne peab vastu võtma? nii et äh, tulevikus, lähitulevikus tuleb üsna palju veel läbi rääkida, aga ma ei taha kõike positiivset kordama hakata, positiivset on palju ja sellega piirduksin. suur tänu, proua Rosbach. Äh, esimees Haaber suur tänu, härra esimees, nüüd ma räägin variraportöörina oma komisjoni, oma fraktsiooni nimel selles küsimuses. kõigepealt lubage tänada Tiiter äh, Koch ja Olga Senhovat, äh, kes on üheskoos selle raporti ette võtnud. ja mul on väga hea meel, et meil on tekkinud võimalus mõned äh, küsimused uuesti arutelule võtta ta, nii nagu härra Koch äh, meelde tuletas, see asi on olnud äh, läbirääkimistel juba väga kaua. ma tahtsin kõigepealt rääkida natukene laiemast kontekstist äh, universaalteenused ja tarbijaõigused telekommunikatsioonisektoris, minu meelest see tuleb ka siia raportisse sisse tuua kuid ma tuletaksin teile meelde ja, ja tsiteerin üldteenuste direktiivi ja see on muudatus, mille meie komisjon kahe tuhande üheksandal aastal vastu võttis ma parafraseerin, härra esimees, liikmesriigid eh, tagavad selle, et mobiiltelefoni operaatorid võimaldavad eh, tasuta helistaja lokaliseerimise teenuse häirekõnede puhul, kui kõne jõuab vastavatesse ametisse ning äh, see peaks kehtima kõikide kõnede puhul häda, üle-euroopalisele hädaabinumbrile sada kaksteist. ja siin on öeldud, et liikmesriigid võivad äh, selle kohustuse kanda üle ka siseriiklikele hädaabinumbritele ning operaatorid peavad vastutama siis selle lokaliseerimisinfo äh, õigsuse eest ja usaldatavuse eest see ei kata iseenesest autodesse paigaldavat süsteemi, sest et äh, see süsteem seisab eraldi teenusest, mis on juba praegu paigas. kui te helistate mobiiltelefonilt sada kaksteist, siis teie asukoht saadetakse kohe edasi häirekeskustele ja häirekeskus saab selle operatiivselt kätte. võib-olla te teate, et äh, praegu on häireolukordades juba kasutatud ka piiriülest äh, lokaliseerimist. ja see äh, meede võeti vastu kahe tuhande esimesel aastal, kui esialgne direktiiv äh, vastu võeti, kuid rakendava, rakenduspoolest on asi jäänud tõesti natukene viibima ja proua Barvanova mõte oli siin täiesti õige tehnoloogia ko kohta kõigepealt me peame tehnoloogia osas kokkuleppele jõudma, et mida me kasutame Äh, kas äh, GPS-i äh, või siseruumides siis asukoha määramist. see, mis puudutab härra esimest infrastruktuuri ja kõnede vastuvõtmist, siis e-kõnesüsteem sõiduautodes kasutaks samasugust süsteemi, mis praegu peaks olema paigas saja kaheteistkümnele helistatud hädaabikõnede puhul. Anna Rosbach küsis küsimuse andmekaitse ja asukoha äh, määramise kohta. inimestel on võimalus äh, see funktsioon välja lülitada, kui nad ei taha seda kasutada, ma arvan, et inimestel peaks täiesti õigus olema selleks, kui nad ei taha, et nende asukoht äh, avalikustatakse äh, häiresüsteemile, aga samas, ja see puudutab nüüd sõidukeid ja, ja neile paigaldavat süsteemi, ma olen väga tänulik proua Senelovale selle eest, et ta korraldas kohtumise äh, ühe maanteeohutusinspektoriga, kes rääkis meile täpselt sellest, kuidas see süsteem toimib ja see oli väga huvitav muuseas, mis ta rääkis. võib-olla me võiksime tema slaidid edasi saata kolleegidele, et nad saaksid vaadata, mis ta rääkis, kuid autode puhul siin on kaks väga olulist faktorit. kõigepealt asukoha informatsioon ilmselt on täpsem, sellepärast et auto ilmselt on GPS-i äh, ulatuses äh, välisruumides äh, ja äh, see tagasisidekanal on seal ka juba sees ja see saadab info kohe edasi ja see Praha maanteeameti inspektor, kes meile rääkis, ütles, nad on kasutanud äh, seda informatsiooni juba õnnetuse tõsiduse hindamiseks ning äh, nad saavad ka detailset infot selle kohta, kuhu auto on, kuhu auto liigub, kas ta on maanteelt maha sõitnud äh,, või on tegemist ahelõnnetusega ja igasugune andme, and-, igasugused andmed jõuavad nendeni, mille põhjal nad siis otsustavad, kas tegemist on tõsise õnnetusega või mitte. ja ma arvan, et kõik need tehnoloogilised vajadused on äh, küll väga suureks äh, õnnistuseks äh, häirekeskustele, kes saavad selle kohaselt hinnata, kuidas nad oma ressursse jagavad. ja proua Parvanova, kelle meditsiinilised kogemused on kõige suuremad meist kõigist, teavad seda, et kui teinekord ähm, äh, jõuavad päästeteenistused äh, hädas oleva inimeseni kümme minutit varem, äh, siis võib selle taga olla elu päästmine, nii et äh, mida varem nad kohale jõuavad, seda parem. ma küll muidugi arvan, et inimesed äh, Äh, armastavad oma autosid ja me kõik sõidame hea meelega autoga, aga me tahame seda, et kui me satume hätta ja oleme autos üksinda, siis keegi suudab meid siiski aidata, näiteks teadvuse kaotama, et keegi ikkagi tuleb kohale. nii et ma arvan, et me peaksime selle kõik seo-, siduma selle tööga, mis on ära tehtud äh, üldhuviteenuste puhul. härra esimees, äh, suur tänu, Malcolm, kõik raportöörid, variraportöörid on sõna saanud ja ma paluksin ülejäänud kõnelejatel piirduda kaheminutilise kõneajaga, sellest oleks suur abi ja äh, alustan härra Rikeest. suur tänu, härra esimees, ma tahaksin tunnustust avaldada tehtud töö eest. ma teeksin omalt poolt mõned märkused. kõigepealt, põhimõte on väga hea see e-kõne põhimõte, kuid see, et see tehakse kohustuslikuks, muudab kogu asja äh, iseloomu. see tähendab seda, et kohe tulevad sisse väga suured probleemid, millest ma tahaksin natukene rääkida. kõigepealt, kui asi on kohustuslik, siis on oluline, et infrastruktuur, nii äh, võrgud kui ka häirekeskused äh, on koheselt operatiivsed, ehk teisisõnu, see peab koheselt hakkama igal pool kehtima. teine märkus, mis ma teeksin, et äh, häirekeskuste kvalifikatsioon peab ka muutuma praegu kasutatakse seda umbes miljonis autos, kui asi läheb kohustuslikuks, siis nende autode arv, mis seda süsteemi kasutavad, on väga palju. pooled nendest kõnedest, mis praegu häirekeskustele jõuavad, on tegelikult nii-öelda tummkõned ja seega tuleb kuidagi need häirekeskuste kõnekeskused täiesti ümber korraldada, see teeb asja väga kalliks kui me paneme kohustuse peale autotootjatele para-, par-, parastele panna sellised süsteemid, siis äh, tuleb mõelda, mida see majanduslikult kaasa töö toob. härra esimees ütles, et on, peab olema võimalus äh, funktsioon välja lülitada äh, Äh, no siis võiks ju olla ju lubatud ka see, et mul on õigus valida auto, millel sellist süsteemi ei ole üldse. nii et mulle tundub, et mõned küsimused siiski on veel vaja lahendada äh, üldiselt põhimõte on hea, aga nagu paljude asjade puhul, äh, mõte on hea, aga kui asja, asi läheb kohustuslikuks, siis, siis läheb jamaks. suur tänu. härra Bach, kaks minutit, palun. aitäh. ma arvan, et äh, me oleme kõik üksmeelel selles osas, et äh, neid e-kõnesid on vaja. mõned olulised küsimused on juba tõstatatud, aga ma arvan, et siiski kaheksakümmend protsenti autokasutajatest on leidnud, et selline süsteem oleks äärmiselt kasulik. tehnilisest aspektist ei ole siin ka mingit probleemi, sellise süsteemi Äh, saab äh, välja töötada, me oleme ju ometigi lennanud äh, kuu peale, teinud veest veini ja nõnda edasi, nii et tehniliselt on kõik võimalik. probleem on aga selles, et meil puudub tahe seda teha. ja miks seda tahet on vaja? miks autotööstus on valinud teise tee kui poliitikud? meie siin leiame, et e-kõnesüsteem on väga oluline, seda on siin täna korduvalt äh, rõhutatud, samas autotööstus äh, tahab kasutada seda äh, süsteemi nii-öelda müügiargumendina. see on täiesti selge äh,. avariiteenistus ähm, äh,, ka äh, nemad tahavad, et see süsteem oleks äh, väga turupõhine ma arvan, et me peame selle erinevuse endale selgeks tegema ja me ei saa lubada, et meie poliitikat niimoodi mõjutatakse. loomulikult me peame arvestama ka nende teiste kaalutlustega, aga me peame olema teadlikud, et tegemist on Euroopa süsteemiga mida, mida üle kaheksakümne protsendi autokasutajatest sooviks kasutada see süsteem peab olema loomulikult koos, kooskõlas paljude Euroopa turgude ja riikidega nüüd selle kohta, mida ütlesid proua Koh ja proua äh,, härra Koh ja proua Šehnalova äh,. ma esitaksin komisjonile sama küsimusele, mis takistab komisjonil väga aktiivselt tegutsemast sellest vallast, me oleme sellest teemast ju piisavalt kaua kõnelenud. kas need kuulujutud on äh, tõsi, et komisjonis on erinevad seisukohad selles küsimuses. minu arvates oleks küll vaja, et meil oleks siin äh, selged reeglid. kaks minutit, väga äh, hästi pidasite ajast kinni ja nüüd proua Foster. Äh, aitäh! ma arvan, et äh, äh, mitmed küsimused, mida minagi mainin, on juba tõstatatud. minu arvates on tegemist suurepärase mõttega, mis aitab pääs- ja ma arvan, et kui me saame inimelusid päästa, siis me peame seda tegema aga, ja ma arvan, see number, telefoninumber sada kaksteist on samuti hea mõte, aga ma arvan, et kolleegid juba juhtisid tähelepanu mõningatele probleemidele, mis meil võivad siin tekkida. samuti minule eriti võib-olla ei meeldi see, et keegi kohustuslikus korras käseb mul oma autosse mingi seadme paigaldada, nii et, et inimestel peaks olema võimalus sellisest seadmest keelduda ja kui meil oli kuulamine, siis äh, võib-olla peaks proua, proua Kruusile ütlema, et me peaks vaatama, et see asi oleks vabatahtlik, kui keegi tahab oma autosse sellist süsteemi paigaldada, siis on tore. Äh, samuti sain komisjonilt vastuse äh, kulude kohta tootjatele, sellepärast et kulud sellega ju kaasnevad, sest et mida, mida rohkem autosid seal kui müüakse, seda madalamale hind langeb ning äh, veel mõned märkused, mis puudutavad infrastruktuuri. selleks äh, kõigeks on vaja ka infrastruktuuri. Ähm, näiteks kui keegi elab kuskil kolkas, siis on vaja ilmselt satelliite või Galileo süsteemi kasutada. ja, ja kui juhtub õnnetus, millega see õhupadi vallandub, siis tekivad jällegi probleemid, nii et, et sellele peaks ka mõtlema ja lõpuks veel tüübikinnitus, mis on vajalik. kui me vaatame, mida autodes paigaldatakse, siis selles osas peab olema väga ettevaatlik, nii et, et küsimusi, millele vastuseid on vaja, on palju. ja nii peabki, ma arvan, aga äh, suur aitäh mõlemale raportöörile suure töö eest. minu arvates meil on olnud siin päris hea arutelu, härra Higins. aitäh mina olen äh, nõus sellega, mida ütlesid mõlemad raportöörid äh, selles osas, mis puudutab komisjonipoolseid viivitusi. samuti olen nõus proua Kurmai ja Malcolm Harbori öeldudega. Äh, proua, proua Kurmai mainis, kui palju inimesi Euroopa teedel iga aasta surma saab ja härra Benjoni märkused mind hämma, hämmast-, hämmastasid ta ütles, et meil on vaja tulude ja kulude analüüsi. inim, inimelude puhul ei saa sellist analüüsi teha. Malcolm juhtis tähelepanu sellele, et näiteks eh, minu kodumaal igal nädalavahetusel toimuvad autoõnnetused, kus auto läheb ümber ja meil on kuld, kuldreegel, et kui äh, hädaabiteenistused tunni aja jooksul kohale jõuavad, siis võimalused inimelude päästmiseks on palju paremad. tihtipeale see ümberläinud auto avastatakse järgmisel hommikul, kui on juba liiga hilja. nii et, et probleemid on loomulikult äh, olemas, aga kes oleks mõned aastad tagasi veel arvanud, et meil on olemas satelliidipõhine navigatsioonisüsteem ja nõnda edasi. nii et, et tehniliselt on see asi võimalik puudu on aga tahtest, komisjonipoolsest tahtest asi läbi suruda koostoimevõimet on samuti maimitud, meil on olemas piirideta Euroopa, kus auto saab osta ühest riigist ja siis viia seda teise riiki, nii et, et meil on vaja eh, sellist süsteemi, mis toimib. Eh, ja meil on vaja tahet, et selline süsteem ka paika saaks, aitäh. aitäh, härra Higins, härra Kross, kaks minutit aitäh! ma ei hakka kordama seda, mis on juba öeldud, aga mina olen üks nendest, kes leiab, et eesmärk on hea, tee eesmärgini on raske ning kui me hakkame raskusi otsima, siis neid alati ka leiab. mina olen pärit piiriäärsest regioonist ja tegelikult Sabine elab minust vaid kaheksa kilomeetri kaugusel, aga kui hädaabitalitused tahavad üle piiri omavahel suhelda, siis nad seda lihtsalt teha ei saa. ma tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et e, me peame tegelema veel ühe väga erineva probleemiga. nimelt see number üks, üks, kaks osas meil on vaja siin harmoniseerimist Euroopa tasandil kõigi riikide osas, seda peab kõigepealt taotlema jutt käib uutest tehnoloogiatest, aga me peaksime vaatama ka praeguseid teenuseid. Nendega on ka suuri probleeme, nii et, et me ei peaks otsima probleeme, me peaks otsima lahendusi, ma arvan, et me oleme õigel teel. tehnoloogia osas Belgias saab osta sellise väikese eh, seadme, mis informeerib sind, kas kuskil on radaritega kontroll või ei ole ja nõnda edasi. ja selliste seadmete kasutamise Äh, selliste seadmete abil ma saan isegi oma sõpradele helist-, helistada, nii et see tehnoloogia on olemas. Äh, GPS-i abil saab neid asju edastada aga need piiriülesed küsimused vajavad endiselt lahendamist. Äh, siis veel üks probleem, kui minna ühest riigist teise, näiteks täna, kui ma sõidan ühest riigist teise, siis kuskil kümme, viisteist kilomeetrit enne piiri ei ole üldse mingit levi. tahtsin tähelepanu juhtida sellisele asjale, et kui me muudame kõik asjad üleöö kohustuslikuks, siis me peame kõigepealt tegelema sellise olulise valdkonnaga Äh, meil, meil on, meil on vaja neid äh, äh, kõnehäirekeskusi, mis, kus on kvalifitseeritud inimesed, me ei saa hakata looma uusi üksusi ning tahaksin öelda, et lisaks koostoimevõimele ja jällegi ma tuginen siin piiriäärse regiooni kogemustele, keeleprobleem, siin võib ka veel probleem tekkida. näiteks kui minu Hollandi kolleeg kes elab kaheksa kilomeetri kauguselt äh, minust, tuleb meie piir, minu regiooni ja tahab kõnelda häirekeskusega, siis tekib keeleprobleem. Äh, nendele küsimustele on lahendused, nii et, et ma tahaksin tähelepanu juhtida, et kui me tahame selles valdkonnas edasi minna, siis me peame lahendama need probleemid, mis juba eksisteerivad. ja kui me seda teeme, siis me oleme kodanike heaks teinud midagi kasulikku. nii et, et me peame tõesti aetama ma äh, loodan, et sa ei äh, reklaami siin äh, radarite avastamise seadmete kasutamist autodes. <laughs> üldsegi mitte. selle, ma sain täna lihtsalt teada, et Luksemburgis on võimalik veest veini teha. jah, see tõepoolest on nii. proua Lichtenberger, kas teie ka oskate <laughs> veest veini teha, jah. minul on endiselt mõningaid kõhklusi andmekaitsega seoses. teiseks, kui andmekaitse küsimuse lahendus on see, et inimesed lihtsalt võivad selle seadme välja lülitada, siis eh, kuidas see mõjutab kindlustust? Äh, seda teemat ei ole ka selgeks räägitud. loomulikult kindlustusfirmad otsekohe reageerivad sellele, kui inimesel on see e-kõnesüsteem autos. võib-olla nende kindlustusmaksed on soodsamad. samuti juriidilised küsimused, näiteks piiriregioonides, regioonides, regioonides kus äh, on juurdepääsuga probleeme. Need küsimused on jäänud lahendamata ja ma arvan, et enne kui me neid küsimusi ei lahenda, ei saa me seda süsteemi ka ulatuslikult kasutusele võtta. Äh, siis veel see nelikümmend tuhat inimelu, jah, see on tõsi, aga ma kahtlen, kas e-kõnesüsteem äh, selle probleemi ikkagi lahendab, sellepärast et mõnikord inimesed Äh, sihilikult kasutavad kõrvalteid, sest et sealt saab äh, edasi natuke kiiremini. ja kui keegi on äh, sihilikult oma seadmed välja lülitanud, siis sellel võivad olla tagajärjed kindlustuse jaoks ja selle telefoninumbriga sada kaksteist tekib liikmesriikides ka tõsiseid probleeme ning hädakõnekeskuste loomine väga palju on äh, valesid kõnesid, äh, seda, et äh, häired, päästeteenistused saadetakse välja valesse kohta ja valehäired. mul ei ole mitte midagi uuenduste vastu, aga ma tahan, et sellised probleemid oleks lahendatud enne, kui asi kohustuslikuks muudetakse. see on hädavajalik. aitäh. ja Bernadette viimasena. aitäh ma kuulasin ära, mida ütlesid kolleegid andmekaitse kohta ja samuti selle kohta, et äh, numbril sada kaksteist on piirid, aga mõnikord, äh, kui jätkata seda, mida ütlesid Sita ja veel äh, kolleeg, kes istub Rikee kõrval ja kelle nime ma ei tea, mina olen pisut šokeeritud, kui räägitakse siin tulude-kulude analüüsist Eh, kui me räägime siin kulude-tulude analüüsist, kui jutt on inimeludest ja mina ei ole eh, inimene, kes eh, pidevalt kohustusi rõhutab, aga mõnikord on inimestel ka kohustus iseennast päästa ning mis puudutab andmeküsimu-, andmekaitse küsimust, ma arvan, et meil on siin sama arutelu, mis meil oli siseturukomisjonist kahe tuhande üheksandal aastal härra äh, äh, Haberi raporti osas meil oli samasugune arutelu ja ma tollal vaatasin läbi, äh, võtsin ühendust häirekeskustega, kes ütlesid, et ligemale neli tuhat elu saab päästa Euroopa territooriumil ning saab samuti vähendada Äh, vigastatute hulka. nii et, et ma arvan, et kui me suudame inimesi päästa, kui me suudame vähendada vigastuste hulka, siis see on minu arvates äärmiselt oluline. jah, loomulikult me peame tegema rohkem äh, selle telefoninumbri üks, üks, kaks osas hoolitsema, et olemas on integreeritud infrastruktuur Euroopa Komisjon on väga avatud parlamendi ettepanekute suhtes, olgu siis tegu e-kõnedega või e, üks, üks, kaks numbriga. aga näib, et liikmesriikide poole peal on puudu poliitilisest tahtest ja mina tean, mida ma siin räägin, minu kodumaa e, on üks sellistest e, möödunud nädalal nägin just oma maja juures plakatit Äh, äh, numbreid, mida ma pean helistama, kuhu pean helistama, et äh, saada ühendust hädaabitalitusega ja kuhu helistada, et saada ühendust poliitik, politseiga. nii et, et äärmiselt oluline on, et see probleem lahendatakse aga praegu on probleemiks poliitiline tahe, need e-kõned ja, ja seos üks, üks kahega. me oleme seda autotootjatega juba arutanud, autotööstuse esindajatega ning mõned on selle süsteemi juba kasutusele võtnud ning eh, see võiks olla ka väga hea turustusargument ju. Eh, võib-olla me ei taha muuta selle süsteemi kohustuslikuks kõigile sõidukitele, võib-olla me lihtsalt leiame, et väikestel sõidukitel ei peaks sellist süsteemi olema. Eh, sest muidu võib nende hind liiga kõrgeks minna aga ma arvan, et eh, parlament peaks tõesti liikmesriikidele selgeks tegema ja selgeks tegema ministritele oma liikmesriikides, et olulised otsused tuleb langetada. tegemist on otsuse, otsustega, mis tõesti annavad Euroopa lisandväärtust ning hoolitsevad selle eest, et Euroopa saab parandada kodanike kaitset iga, nende igapäevaelus. kui me tahame tõesti Euroopa mainet parandada, siis me saame seda just selles valdkonnas teha Äh, eriti praegu, kus Euroopast on tehtud igasuguste probleemide patuoinas, nii et, et me ei tohiks kõhelda, me peame arutama seda teemat kõigi tootjatega ja arv-, avaldama survet liikmesriikidele. hästi, annaksin sõna siis komisjonile. Äh, muu peadirektoraat, IMSO peadirektoraat ja Indra peadirektoraat on esitatud, esitatud, kõik saavad kaks minutit ja kaks daami ja, ja üks härra ning härra Gonzales saab kõigepealt küsimuse ja vastake näiteks küsimusele, miks te nii kaua olete viivitanud. niisiis, härra Gonzales, teil on kaks minutit. Sorry, thank you, Mr. vabandust, aitäh, juhataja ning kõigepealt tahaksin eh, parlamenti komisjoni nimel tänada eh, selle raporti eest, mille te olete koostanud ja eh, tahaksin teid tänada toetuse eest mitte üksnes täna, vaid ka selle eest, et te juba aastate jooksul olete e-kõne algatust toetanud. ma tahaksin öelda, et ma olen teiega nõus, et see asi on liiga kaua veninud ei ole mõtet arutada, kas e-kõned on kasulikud või ei. me oleme lähtunud vabatahtlikkuse põhimõttest, aga see ei ole eriti toiminud, väga vähe on neid sõidukeid, millel on e-kõne võimalused, nii et, et vabatahtlikku lähenemist me oleme kasu, kasu, katsetanud ja see võtab liiga kaua aega ning seetõttu eh, nõudsime siis seadusandlikke meetmeid mis puudutab andmekaitset, siis need kõned, eh, mida me, mida me ette näeme, ei tähenda, et igaüks saab neid kõnesid eh, pealt kuulata. Eh, selliseid kõnesid saab, need kõned toimivad ainult õnnetuse korras, meil on olemas töörühm, mis sellega tegeleb ning kui me selle e-kõne idee välja töötasime, siis äh, me pöörasime tähelepanu sellele, et, et andmekaitsereeglitega oleks ka kooskõla. väga paljud küsimused puudutasid äh, rakendamist. Te teate, et komisjon on välja pakkunud mõned äh, regulatoorsed meetmed, kolleegid räägivad nendest täpsemalt möödunud septembris siis volinik Kruus teatas, et süsteem tuleks kasutusele võtta aastast kaks tuhat viisteist me oleme ajakohastanud telekommunikatsiooni osa e, e-kõne osa ja infrastruktuuri osa. E, telekommunikatsiooni osa, see on see osa, millega me tegeleme. E, selles osas me oleme praegu saanud tagasisidet liikmesriikidelt ja mobiilsideoperaatorid ei ole sellele vastu, nii et, et nad on valmis toetama seda e-kõne mõtet kui tuleb rakendada nüüd meetmeid liikmesriikide tasandil, siis liikmesriigid seda ka kindlasti teevad. nüüd mõned tehnilised küsimused, mida mainiti. me oleme läbi viinud mõjuhinnangu, see oli väga põhjalik mõjuhinnang. me analüüsisime kuid erinevaid eh, kulusid ja tulusid, mis e-kõnedega kaasnevad vaatasime õnnetuste hulka ning kõrvalteedel juhtub väga palju õnnetusi. ning äh, selliste õnnetuste puhul lihtsalt äh, arsti, arstiabi kutsumine jääb hiljaks ja kui me vaatasime läbi need õnnetused, mis on lõppenud surmaga, siis viie protsendi juhtude puhul oleks inimelusid saanud päästa, kui see kõne oleks tulnud varem mis puudutab kulusid, siis oleme hinnanud ka kulusid ja tulusid. ja kui me jätame kõrvale nüüd selle, kuidas inimelu hinnata, siis eh, kindel on see, et tulud ületavad kulud. Eh, ja mis puudutab eh, seda kõnemaksumust, meil on eh, hinnangud olemas, võib-olla praegu on see kallis, aga kui see kõnesüsteem on üha rohkemates autodes, siis see kõne hind eh, langeb. Eh, need kulud on kuskil viiskümmend eurot siis sõiduki kohta ja, ja ise, ja isegi kui need kulud oleksid suuremad, siis tulud on ikkagi kõrgemad. siin räägiti juba Tšehhi esindaja äh, tutvustusest ja kui, äh, kui tõesti see süsteem on korralik, siis igasugused kulud on minimaalsed. ning äh, me ja ja meil on olemas virtuaal, tuleb luua virtuaalkeskused, mis hakkavad neid kõnesid vastu võtma. me leiame, et need e-kõned aitavad elusid päästa, sellepärast et on olemas häälkontakt. ning kui me kasutame seda, me oleme, me oleme ju kasutanud neid kõnesid eraviisiliselt praegu ja see süsteem toimib, igatahes meil on olemas äh, rakkerühm, mis selle teemaga tegeleb ning äh, on olemas lahendused sellele probleemile. ning ma tahan öelda, et komisjon on alati olnud tehnoloogiliselt neutraalne. me äh, tahame leida selliseid tehnoloogilisi lahendusi, mis lihtsalt on ülesannete kõrgusel, aitäh! I specifically sent a message to the commission, do you all want to speak on ma ütlesin eraldi komisjonile, kas te tahate kõik rääkida või räägib üks teie nimel, kui te tahate kõik rääkida, siis on teil vähem kõneaega, te ütlesite, tahate kõik rääkida. mängite siin minu kannatusega. proua Werner, muu peadirektorat, suur tänu. ma andsin osa oma kõneajast IMSO-le üle, sest äh, see inimene sealt vastutab selle dokumendi eest. ma vabandan härra Karamitsose nime all, kes ei saa siin, siin täna kohal olla, samas meie jaoks on e-kõne algatus olnud lahutamatu osa liiklusohutuse eh, tegutsemiskavast kaks tuhat üksteist kuni kakskümmend, seda rõhutas ka meie reaktsioon härra Kochi eelnevale raportile tuleb välja tuua ka see, et muu peadirektoraat tegeleb praegu spetsifikatsioonidega ähm,, hädaabikõnede vastuvõtmiskeskuste jaoks, see puudutab ka andmeid, mida saadakse siis sõidukitest. see on olemas ka praegu äh, raportis äh, punktis kaheksateist ning sellest on räägitud ka ITS-i direktiivis otsustatakse see delegeeritud õigusakti läbi ennem käesoleva aasta lõppu, arutelud toimuvad juba ekspertide tasandil, suur tänu! ma nägin, et äh, pead tõst-, tõsteti üles igalt poolt, kui mainiti delegeeritud õigusakte, olge, proua Werner, väga ettevaatlik. proua Palifosuto, teen lühidalt komisjon praegusel hetkel viimistleb äh, praegu seadmete paigaldamise tehnilisi üksikasju sõidukatele, ka kommertssõidukitele, äh, praegu viimistletakse seda komisjoni teenistustes äh, loomulikult me mõistame, et need e-kõneseadmed on teostatavad ainult siis, kui hädaabikõnekeskused on võimelised neid kõnesid ka vastu võtma. seega häda, hädavajalik on see, et kui sõidukite uued nõuded hakkavad kehtima, äh, et ka teise poole reeglid oleks täidetud. suur tänu raportöörile! oli väga keeruline nüüd välja selgitada, kes täpselt vastutab nende küsimuste eest ja kes peaks saadikute küsimustele vastama. proua Senelova, kas teie soovite vastuseks alust, vastusteks alustada ja siis härra Kohl? Chtěla bych jednak poděkovat za všechny komentáře suur tänu, härra esimees, ma tahaksin kõigepealt äh, tänada kõiki teid ähm, tehtud märkuste ja seisukohtade võttude eest, mis puudutab seda raportit, aga väga paljud nendest küsimustest on tegelikult äh, sihitud ühte kohta, et kas e-kõnesüsteem peaks olema vabatahtlik või ei. ja tegelikult oleme me seda kemplust pidanud aastaid ja seisukohad lähevad jätkuvalt lahku ja tegelikult äh, ma olen nõus nendega, kes ütlevad, et asi seisab poliitilise tahte taga, oleneb sellest, kas edusamme saavutatakse või ei, sellest, kas äh, poliitilised ringkonnad seda tahavad või ei. mulle tundub, et teised tehnilised küsimused on lahendatavad, kui me ütleme, et jah, me tahame sellist süsteemi. aga vastaksin siis mõningatele märkustele, mis puudutasid äh, näiteks kulusid jah, sotsiaalkulud, kas see saab panna inimelule hinna? kas see, sellest me peaksime rääkima, et kas e-kõne on mõttekas, kui me teame, et ta säästab sadu inimelusid aastas. ma arvan, et me ei peaks alati kõike taandama majanduslikele küsimustele. komisjon vastas tehnilistele küsimustele päris hästi, mis puudutab neid valekõnesid äh, jah, see risk on olemas, aga ma arvan, et me peaksime panustama sellele, et need kõned oleksid äh, sellised, kus on võimalik ka õnnetusse sattunuga ühendusse võtta, kui see ei ole võimalik, äh, siis tuleb saada piisavalt infot äh, selle kohta, mis on juhtunud, et hinnata saaks häirekõiguskeskused seda, et kas tegemist on tõsise õnnestusega või mitte. nüüd võrgud ja võrkudega seonduvad probleemid, ma arvan, et see on lähendatavad äh, läbi selle, et häirekeskustele äh, seatavad, seatakse teatavad äh, kriteeriumid ja indikaatorid, nendel peab olema suutlikkus neid e-kõnesid vastu võtta. nüüd äh, Äh, see, et äh, kuidas neid seadistatakse autodesse, ma ütlesin alguses, äh, see süsteem käivitub ainult siis, kui toimub õnnetus. see välistab igasuguse auto pideva järgimise, kui auto on teel. nüüd tehnoloogiline neutraalsus. siin on viidatud sellele praegusele tekstile ühe korra ainult, et jah, tehnoloogiliselt asi peab olema neutraalne, kuid teatavad ohutuskriteeriumid tuleb paika panna, see on ilmselge. ülejäänud osa, seadistamine ja nii edasi, äh, kui on sellised süsteemid, mida tuleb ise seal seadistada, siis see võib olla iseenesest ka suur õnnetuse oht juba. nüüd infrastruktuur häirekeskused ja sada kaksteist liini kasutamine. me oleme rõhutanud seda, et liikmesriigid on need, kes peavad tagama selle teenuse toimimise häireteta. ja mul on hea meel, et härra Harbour viitas äh, üldteenuste direktiivile. liikmesriikidel on tõesti vastutus selle süsteemi toimimise eest. härra Koch, ma arvan, järgmisena saab sõna Ja, vielleicht ein paar ganz kurze Anmerkungen. Leider ist meine Hauptfrage. Lühike märkus. minu peamisele küsimusele komisjon ei vastanud see, mida ütles ta härra Tajani moratooriumi kohta, mis puudutab reegleid autotööstusele e-kõned ei hakka ju vältima õnnetusi, aga me saame kiiresti esimestel hetkedel juba reageerida õnnetuste puhul, et esmaabi ohvritele kohe anda. teiseks, hädaabiteenuste baseerumine e-kõnedel ähm õhkpadi ei pruugi teatud juhtudel ju töötada. seega see äh, häälepõhine ühendus sõidukiga on oluline. Äh, et äh, saadakse ka teada, kas on vaja hädaabiteenuseid ja siis nad saavad ka kohale tulla. kes peaks maksma? liikmesriigid soovivad äh, toimivat üks, üks, kaks äh, e-kõnesüsteemi, need kulud ei saa olla ju väga suured ning me peame avaldama lihtsalt survet, et selline hädaabinumbri, number hakkaks ka toimima. neljandaks, suure venna küsimus ja pidev jälgimine, see ei ole probleem. see süsteem ei kontrolli ju pidevalt, kus inimesed asuvad kui toimub suuremat sorti õnnetus õhkpatjadega ja nii edasi, siis on inimesed rahul, et neid üles leitakse ja et neid ei jäetaks kuskile maantee äärde vedelema. härra Paav, jah, peab olema ühine tahe. aga see on jälle kana ja muna küsimus. kui see liikmesriikides ei toimi, ei ole seda süsteemi ja pole ka sõidukitel neid seadmeid, siis liikmesriigid ütlevad, et meie paneme süsteemi paika alles siis, kui sõidukitel need seadmed on. tänapäeva autodel on see tegemis, on siin puhul tegemist lihtsalt äh, tarkvara küsimusega, see ei maksa eriti palju. viimane kommentaar. kui me ootame nii kaua, kuni kõik mõeldavad probleemid on lahendatud, siis kahe tuhande kahekümnendaks aastaks me e-kõnet ei saa äh, meil on veel mõned lahendamata proomid, probleemid, need tuleb lahendada ning kui me, kui meil kõik eh, probleemid jäävadki lahendamata, siis süsteem tuleks ikkagi võimalikult kiiresti juurutada. suur tänu kõigile raportööridele, kõigile variraportööridele, kõigile sõna võtnud saadikutele. muudatuste esitamise tähtaeg on kaheksas mai kell kaksteist päeval. ja meil on plaanis järgmine ühiskomisjoni koosolek, komisjonide koosolek korraldada koos IMCO-ga kolmapäeval, kolmekümnendal mail kella üheteistkümnest poole üheni, siis vaatame läbi need muudatusettepanekud. kordan, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg kell kaksteist, kaheksandal mail, järgmine koosolek kolmekümnes mai kell üksteist, kus vaadatakse läbi muudatusettepanekud Malcolm, kas sa soovid midagi lisada? ei. kuigi ma tahaksin sind tänada selle eest, et kutsusid mind siia koosolekut juhtima. suur tänu ja ootame külaskäiku teie komisjoni kolmekümnendal mail. meie nüüd see erikoosolek on sellega lõppenud, aga tuletan transpordikolleegidele meelde, et järgmisena on tulemas härra Kraameri raportid korraldame siin istumise jällegi ümber ja Michal, siis vaatame üle sinu raporti. Okay, if people uh, wish to carry on the discussion. kui te soovite omavahelisi vestlusi jätkata, siis palun, teil on selleks õigus, aga tehke seda koosolekusaalist väljaspool. So if people are moving out, I'll just give them another minute, Michael, to Michal, anname veel inimestele ühe minuti väljakolimiseks. There are three opinions härra Kraamer on kirjutanud kolm arvamust, need puudutavad ERDF-i äh, struktuurset poliitikat ning Ühtekuulusfondi. Michal, palun. suur tänu! Need kolm arvamust on omavahel seotud, neid seob ühtne ühiste sätete määrus, üks puudutab majanduskasvu ja töökohtade loomist ning üks ühtekuuluvusfondi. ma käisin eelmisel nädalal Kopenhaagenis, nagu Churchill ütles, meil on vaja strateegiat, aga vahel on vaja ka tulemusi. fantastiline sama kehtib paljude asjade kohta Euroopa Liidus, meil on palju strateegiaid, aga tulemusi napib, seda tuleb muuta. tõukefondide puhul võib näha, et suurem osa fonde on ümber kujundatud sada kaheksakümmend miljardit eurot, kuuskümmend üheksa ühtekuuluvusfondile. see on oluline kaasrahastamise aspektist lähtudes kolmkümmend üks koma seitse miljardit Euroopa ühendamise rahastule, seal on ra-, kaasrahastamise määr ähm, nelikümmend protsenti. Need fondid on otsustava tähtsusega selles, kas me saavutame midagi või mitte raporti mõte on selles, et investeeringud transporti peavad olema seotud ka Euroopa kakskümmend kakskümmend eesmärkidega ning Euroopa õigusaktidega, kaasa arvatud kõik õigusaktid nagu Natura kaks tuhat ja nii edasi. seega peame keskenduma tõhususele ja jätkusuutlikkusele. paar näidet. kõik siseveeteede projektid on osa Äh, põhivõrgust. see toimib paralleelselt äh, raudteevõrguga, seetõttu siseveeteede sadamate puu, sadamad mängivad ka olulist rolli käesoleval kuul ütles Kontrollikoda, et ainult kakskümmend seitse sadamaprojekti on teostatavad. tervet rida projekte on rahastatud, kuid nad ei ole tõhusad. siin mainiti kahtekümmet, mida ei rakendatud ellu, et kuna ei olnud piisavalt raha, seega me peame mõtlema, kuhu me täpselt oma raha paneme. see on isegi olulisem kui see, et meil peaks olema rohkem raha. Austrias on meil Semmeringi tunnel Viinist Aadria mereni see on just see piirkond, kus on meil kõige rohkem tunneleid tarvis. Viinist Aadria mereni jõudmine tunnelite kaudu on kõige kiirem viis, lihtsalt mõningad sektsioonid tuleb seal moderniseerida, see on palju odavam ning ka tõhusam. seeläbi luuakse ka uusi töökohti, sest tunneli ehitamine seda teeb Saksamaal on veel üks näide. seal on vaja palju tunneleid ja sildu, aga kui minna Leipzigist Nürnbergi lõunasse ja see projekt oleks olnud integreeritum, oleks seda saanud teha kiiremini ja odavamalt, aga valati miljardeid teistesse projektidesse. kui vaadata tervet Euroopa Liitu, siis meil on kolmkümmend aastat olnud strateegia aga selles on lüngad. ja need lüngad vastavad ka meie riikide piiridele. me peame selle peale mõtlema, kui me soovime Euroopat ühendada, siis me peame mõtlema ka piiriületuskohtadele. sest need on ka siseriiklikud olulised kohad. siis riiklikud fondid, kuuskümmend protsenti maanteedest, kakskümmend protsenti raudteedest, see on alati olnud nii, aga seda olukorda tuleb muuta siit ka minu ettepanekud. tulevaste väliskulude minimeerimine, seda tuleb saavutada näiteks Rot-, Rotterdam-Genua koridor, see on kõige tähtsam koridor. sellel ollakse vastu kaubatranspordi tõttu, samal ajal sellel trassil on palju potaan-, potentsiaalseid tulusid me kulutasime seitse miljardit Karlsruher Basel trassile järgmiseks äh, aastaks on ette nähtud veel miljardeid. Stuttgart Ulmi trassile aga kulutati ka palju raha, kuigi see kaubatranspordiks ei ole sobilik. seega me keskendume valedele sektsioonidele. CO kahe vähendamine transpordis, seda me soovime saavutada eriti linnapiirkondades peame kaasama ka kohaliku liikluse äh, kliimamuutuse aspekti sest, sest seitsekümmend protsenti heitmetest linna, linnadest tuleb äh, transpordist. Ramsau transpordiminister ütles et, et üheksakümmend protsenti kõikidest autoreisidest linnades on lühemad kui kuus kilomeetrit, meil on soo-, me soovime küll äh, suurendada liikuvust, aga samal ajal peame kaitsma ka keskkonda seetõttu soovime me jätkusuutlikku kohalikku transporti, mis oleks osaks madala süsiniku ühiskonnast. kui me soovime parandada suuremat liikuvust linnades, siis see on võimalik me soovime ka võimaldada projekte arenenud regioonides, volinik ütles, et äh, nendes piirkondades projekti heaks ei kiideta. aga seetõttu tulenevadki transpordist CO2 heitmed, me peame keskenduma ka arenenud piirkondadele. me peame raha investeerima jätkusuutlikku transporti. et saavutataks keskkonnakaitse eesmärgid, nagu ma juba ütlesin me järgime siin ka komisjoni ettepanekut, jätkusuutlik turism. ka seda peame me toetama, Lissaboni lepingus mainitakse esimest korda ka Lissaboni äh, äh, turismi. me peame eh, edendama jätkusuutlikku turismi. ka selles mõttes tuleb kaitsta keskkonda. lisad. seal on lisamõõdikud, näiteks piiriülesed ühendused, CO kahe heitmed, investeeringud turi-, turismiteenustesse, ka neid mainitakse. ma toon ühe näite. tuhat üheksasada seitsekümmend kaks Saksamaa ja Poola vahel oli kaheksateist rongiühendust päevas, kui raudneesriie langes kakskümmend aastat tagasi. jäi järele ainult kümme. see on absurd, aga see, nii see on seega me peame mõtlema, kuidas me need lüngad piiriülestes ühendustes täidame. liikmesriigid teatavad, et nende ühendused on loomult euroopalikud. Austria oma on tegelikult küll siseriiklik, aga väidetakse, et see on Euroopa telg, mis maksab väga palju, aga tegelikult peaksime me raha eelkõige kulutama just piiriülestele ühendustele, sest see on ka riik, liikmesriikide huvides. nüüd, milline on praegune olukord, kohtusin esimest korda variraportööridega, kohtumine oli väga positiivne, vahetasime arvamusi, tegin mõningad muudatusettepanekud, olen valmis ka neid muutma, sest äh, ma soovin arvesse võtta ka teiste arvamust, sest me ei soovi vältida väliskulusid, vaid neid minimeerida. mõningaid projekte võib-olla üldse ei rahastata, me nõustusime, et senisel moel jätkata ei saa, sest meil on küll struktuur, kuid tulemusi ei tule isegi ajutiselt. samuti soovime me tugevdada uute liikmesriikide rolli. seal on palju puudujääke. ootan vägagi edasist arutelu, muudatusettepanekuid ja seitsmes mai on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. suur tänu ning ootan teie kommentaare. härra Grosch, Rahvapartei. suur tänu, härra esimees, ma tahaksin härra Kramerit tänada äh, ära tehtud töö eest härra Kraamer on alati olnud valmis äh, konstruktiivseks dialoogiks selleks, et äh, edu saavutada. see, mis me oleme seni ära teinud, on ülioluline, kui me räägime Euroopa-ülese transpordi rahastamisest, siis me oleme kuueteistkümne miljardi asemel saanud nüüd eelarvest kaheksa miljardit transpordipoliitika rahastamiseks regionaalsel tasandil, kokku vist on transpordieelarve kuskil nelikümmend miljardit. sellest ei piisa ja tulevikus tuleks suuremaid jõupingutusi teha. Äh, ma tsiteerin äh, seda, mida ütles äh, härra Kraamer ja, ja muudaksin seda, ta ütles, et meil on vaja rohelist tehnoloogiat, aga teinekord natukese teise, teise rõhuasetusega, võib-olla meie panus võikski olla see. minu meelest on kõige olulisem järjepidevus. tõukefondides on kümme miljardit, lisaks sellele veel ühtekuuluvusfondi vahendeid, ma arvan, et neid võiks üheskoos kasutada. ja mitte ainult ei peaks sellest asjast rääkima meie komisjonis, vaid ka teistes komisjonides, et see mõte, et kasutatakse ühtekuuluvusfondi vahendeid üle-euroopalisteks võrkudeks, on oluline. ja veel mõned märkused, äh, mitte esimese Äh, punkti kohta, vaid teise raporti kohta äh, lõige kaheksa punkt kaks on väga oluline. siin räägitakse rohkem arenenud piirkondadest ja siin tuleb sõnastus üle vaadata minu meelest. üks on täiesti selge, me peame vahendeid jätkuvalt suurama ka nendesse piirkondadesse, nende transpordi arendamiseks. tulevi, tulevaste väliskulude vältimine, sellest on juba räägitud, minu jaoks on see sõnastus praegu natukene liiga piirav me võib-olla oleme nõus sellega, et neid on võimalik vältida, aga kui me paneme, et see peaks olema täielikult välditud, selline, sellise kulu tekkimine äh, on äh, ebarealistlik. nüüd äh, bioloogiline mitmekesisus meil on juba kaks piiriülest jalgrattateed minu kodupiirkonnas, mille me pidime ka ehitama väga ettevaatlikult, et bioloogilist mitmekesisust mitte ohtu seada aga ma arvan, et Valges Raamatus äh, ju öeldu sai äh, väga suure heakskiidu parlamendis ja seal on see lahendatud mõistlikult, aga ma arvan, et ei maksa ka liiale minna selle bioloogilise mitmekesisuse kaitsmisega. ja siis ma tahaksin selle kurikuulsa kahekümne üheksanda muudatusettepaneku kohta selgitusi saada. puudutab see äh, kaasfinantseerimise tõstmist kui ma õigesti aru saan ja siis vaatan seda, kuidas Prantsusmaal maanteesid e-, esi-, ehitatakse ja sellest on ja kui nende siis, kui maanteede sissetulek on väga kõrge, siis äh, ma tõstan kaasfinantseerimise määra, kas see hakkab niimoodi toimima siis? aga ma arvan, et sellest asjast peaks veel rääkima, kompromissid on vägagi võimalikud. proua Jalasender, suur tänu härra esimees. ka mina tahaksin omalt poolt tänada härra Kraamerit, et ta on teinud väga suuri jõupingutusi nende raportite, arvamuste puhul ja ta on äh, väga detailselt süüvinud mõningatesse komisjoni seisukohavõttudesse. kuid arvestades raskuseid ja meie ees seisvat lahingut äh, nõukoguga ja alles eelmisel nädalal me ju saime ka aimu selle kohta, et see lahing saab äh, olema väga raske. peaksime me natukene rohkem äh, asjale järe, asjale järele mõtlema, nagu te teate, nõukogu kavatseb äh, kõiki vahendeid vähendada ja on juba läinud eelarve kalla, eelarve kallale. nii et mulle tundub, et sellele poliitikale tuleb läheneda kui millelegi enamale kui lihtsalt äh, piiriülesele poliitikale, vaid nägema seda ka ERDF-i kontekstis äh,, kus on öeldud, et mitte mingisuguseid investeeringuid infrastruktuuri ja enam kõige arenenud riik, äh, arenenumates piirkondades ei ole ette nähtud me kõik äh, teame, et äh, regi peadirektoraat Äh, on ühtekuuluvus ja mm, tõukefondidega oma plaani pidanud infrastruktuuride rahastamiseks liikmesriikides. kuid on täiesti selge, et on äh, rohkem arenenud piirkondi, kus on siiski selliseid väga musti auke, kus infrastruktuur ei ole sugugi heas korras, nii et me peaksime sellele tähelepanu viitama loomulikult on probleeme ka e tõsiste ebatasasustega nende vahel, kes elavad äh, teatud keskustes või keskuste lähedal ja nende vahel, kes elavad näiteks mägistes äh, piirkondades, et neid tuleb võrreldada, võrrelda siis piirkondadega, mis on kõige vähem arenenud. nii et ma, mulle tundub, et kõige rohkem arenenud piirkondi ei saa jätta täiesti tühjade kätega ja tundub, et me lihtsalt oma poliitikatega võtame ära väga palju vahendeid nendelt inimestelt, nii et ainus vähim, mis me teha saame, on sellele asjale piiri panna kui äh, räägitakse äh, nendest kõige arenenumatest piirkondadest, siis palun komisjon võiks välja ka tuua, millised piirkonnad need täpselt on, me tahame teada, mis teie peas toimub, me ju teame seda, et väga suuri erinevusi on selle, nende piirkondade vahel, mida komisjon ilmselt peab äh, kõige arenenud ri-, piirkondadeks. nii et kuidagi tuleb tasakaal leida ja kui seda tasakaalu ei ole, siis tuleb tõmmata pidurit. härra Ugias. suur tänu, ma tahaksin samuti tänada härra Kraamerit selle eest, et teda on, teda on saatnud nii suur edu selle teema osas. ta seletas kõik meile ka väga kenasti lahti ja loodetavasti äh, töö sujub edasi ka tulevikus. minu meelest on positiivne see, et härra Kraamer oma arvamustes viitab sellele, et transpordikomisjon peab asjale lähenema Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia kontekstis. ma arvan, et see on see tee, mille me peaksime valima kõik, igasuguses programmitöös, et äh, vältida seda, et uut äh, tüüpi äh, programmimenetlused sisse tuuakse. me peame näitama igal tasandil seda, et me oleme tulemustele suunatud, keegi juba siin tsiteeris Churchilli äh, tal oli täiesti õigus, meie strateegia peab äh, kõikides transpordikomisjoni kohtumistel olema üks ja seesama, me ei saa iga kord oma seisukohti muuta komisjoni istungist komisjoni istungisse. nii et selline lähenemine on olnud positiivne. mõned äh, sellised äh, väiksemad kriitikanooled aga ka ja muudatusettepanekute kohta rääkisin. muudatusettepanek kakskümmend viis ja siin on palutud sisse tuua Äh, konkreetne avalik eelarve, mm, mis oleks siis mõeldud äh, kõnni- ja jalgrattateede ehitamiseks. mulle tundub, et see on midagi väga konkreetset äh, ja ei ole sugugi üldine. muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, need summad, mis peaksid olema investeeritud jalgrattateedesse. võib-olla me peaksime rääkima ka me peaksime rääkima hoopis siin jätkusuutlikust jätu, jätkusuutlikest või säästvatest transpordiliikidest, mitte konkreetselt jalgrattateedest ja, ja pidama seda arutelu natukene üldisemal tasandil. aga igal juhul on minu meelest äh, oluline viidata komisjonile ühtekuuluvus- ja tõukefondide kohta seda, et, et ei tohiks unustada seda, et see kümme miljardit mis on äh, Euroopa Ühtekuuluvusfondist äh, ette nähtud, tuleb otse komisjonilt ja tõsi see on, et see on endiselt seotud nende piirkondadega, kellel on üldse juurdepääs Ühtekuuluvusfondile. aga tõsi on ka see, et me peame olema ettevaatlikud. asi on selles, et selline kesktasemelt juhtimine, kui me ei ole ettevaatlikud, võivad tegelikult seada ohtu ühtekuuluvusele seatud kriteeriumid Äh, see võib kaasa tuua haldusprobleeme. me ei taha võtta omaks äh, seda süsteemi, et äh, kes ees, see mees, me ei, see oleks kindlasti kahjuks nendele piirkondadele, kes on tõsistes raskustes ja kus eelarved on puudujäägis. ja nüüd minu viimane märkus, ma toetan kahel käel seda mõtet, et transport oleks kaasatud ühtsetesse indikaatoritesse ja kui me räägime arengust ja äh, arendamisest äh, ja struktuuridest, siis on väga oluline mõista seda, et ka see tuleb kaasata sellesse väga olulisse transpordisektorisse, härra äh, Siile. suur tänu, härra esimees härra Kraameri arvamused lähevad väga õiges suunas, ma tuleksin mõnede detailide juurde natukene hiljem võib-olla tagasi. see, et rõhuasetus on pandud jätkusuutlikkuse rahastamisele transpordisektoris, ühtekuuluvusfondi kasutades on minu meelest väga hea lähenemine ja seletuskirjas on see ka väga hästi välja kirjutatud. me teame, et Euroopa ühendamise Euroopa ühendamiseks on ette nähtud ühtekuuluvusfondist kümme miljardit, aga on teatavaid probleeme nende, nendel riikidel, kellel ei ole juurdepääsu ühtekuuluvusfondidele, kaks koma kaks protsenti on seatud skp indikaator, mis tähendab seda, et väga paljudes liikmesriikides toetus järgmisel finantsperioodil jääb väiksemaks. aga loomulikult äh, küsimus on natukene laiem ühtekuuluvusfondi puhul kui lihtsalt transpordis. nüüd need konkreetsed ettepanekud, mis on tehtud, ma olen äh, äh, väga rahul muudatusettepanekuga viis arvestades seda, et Mihhail peab väga oluliseks võidelda äh, raudteede vähenemise vastu ja on huvitatud äh, idapoolsete riikide ühendamisest lääneriikidega, see on minu meelest hea ettepanek, et äh, rohkem peaks tähelepanu pöörama idapoolsete riikide võr-, raudteevõrkude väljatöötamisele. muudatusettepanek kaheksa näeb ette, et äh, pannakse paika miinimum ja maksimum piirid, äh, mille ulatuses rahastatakse raudteesid või näiteks kõnni- või jalgrattateid, no mul on teatavad kahtlused selles osas, sest et on teatud Euroopa Liidu liikmesriike, kus äh, taolised piirid tähendaksid seda, et inimestel ei ole üldse juurdepääsugi nendele liinidele sest et kui raudteed ei ole piisavalt välja arendatud, äh, siis see on üks asi, aga kui isegi raudteed äh, on, on hästi välja arendatud, aga ei ole teid, millega sinna raudteeni jõuda, siis see on ju ka äh, kahetsusväärne. arvamused lähevad lahku, aga ma olen siiski positiivselt meelestatud. proua Senelova, palun. suur tänu, härra esimees ma tahaksin tänada meie arvamuse koostajat nende arvamuste eest, aga äh, tänan teda ka selle eest, et ta on nii hästi suhtunud variraportöörisse. ma olen temaga täiesti nõus, et Euroopa Komisjon peaks rohkem lahtuma, lähtuma Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiast ja transpordi valgest raamatust, seades siis temaatilisi prioriteete ja lähtuma ka solidaarsuspõhimõttest ja sellest, et arengutase on regioonide vahel väga erinev. ja ometigi nende erinevuste tasandamine on ju ühtekuuluvuspoliitika põhiline äh, eesmärk toetan seda, et äh, meie raport toetab äh, jätkusuutlikke transpordiliike, kuid mina paneksin rõhu natukene ühistranspordile linnastunud piirkondadel, see, piirkondades, see peaks olema üks meie prioriteetidest. mis nüüd puudutab äh, nende infrastruktuuriga katmata kohtade küsimust, siin tuleb rohkem tähelepanu pöörata, nii nagu seda raportöör teeb Euroopa lisandväärtusele projektide valikul. ma tahaksin veel kord eh, paluda, et komisjon eh, töötaks välja mõõdetavad indikaatorid, mis aitaksid eh, teatavaid segadusi vältida. arvamuse koostaja rõhutab seda, kui oluline on eksante kontroll, tal on selleks täiesti õigus aga peaks keskenduma ka kõrgekvaliteetsetele projektidele, aga ka ekspost kontrollile. mulle meeldib ka see, et turismile on äh, rõhku pandud, see väärib edasisi arutelusid ja nüüd siis need väliskulud, mille peaksid kandma kodanikud, selles osas ma tahaksin võib-olla natukene lisainfot selle kohta, et mida täpselt raportöör silmas peab. kahjuks ei saa ma olla väga rahul nende konkreetsete protsentidega, mis on välja toodud erinevate transpordiliikide jaoks, ehk siis muudatusettepanek kaheksa, ja olen vastu ka kahekümne üheksandale muudatusettepanekule, mis puudutavad üldreegleid kus prioriteetseks on peetud neid projekte, mis toodavad selget tulu ma arvan, et siin peaks olema ka natukene ettevaatlikum, arvestades seda, mis on tegelikult ühtekuuluvuspoliitika eesmärgid. ja siis ma tahaksin rõhutada seda, kui oluline on ühtekuuluvuspoliitika peamisest eesmärgist lähtuda ehk teisisõnu, et infrastruktuurid, transpordi infrastruktuurid vähem arenenud piirkondades jõuaksid järgi arengult arenenud piirkondadele, seda ei tohi silmist lasta ja kümme miljardit ühtekuuluvuspoliitika rahasid, nendest me veel räägime. suur tänu, härra Birker. suur tänu, härra esimees. Euroopa Regionaalfondi raporti eesmärgiks on investeeringute suurendamine ja tööhõive tagamine, neid kahte eesmärki tuleb muidugi toetada ja ta eh, viitab üle-euroopalistele võrkudele ja mul on väga hea meel, et selles kontekstis on härra Kraamer viieteistkümnenda muudatusettepaneku esitanud, kus ta räägib eh, korraliku kõikehõlmava transpordisektori väljatöötmise Äh, vajalikkusest, et näiteks raudteed oleksid äh, müravabad ja et Euroopa transpordiruum ähm, kujuneks välja vastavalt siis äh, meie üle-euroopalistele transpordivõrkudele. see on kõik väga kena, ma olen sellest rääkinud härra Kraameri ja teistega pikalt-laialt, aga väga palju kriitikat on tõesti saanud seesama äh, Paagise äh, ja Aadria mere äh, kanal. Äh, Austrias on see väga palju tekitanud vastukaja, kas seda on ikkagi vaja. meil on raudtee projektid, mis keskkonnasõbralikumad on ja sellist äh, mitut transpordiliiki ühendavat äh, ettevõtmist ei eelda ja nüüd siis see teine koridor Helsingist äh, läbi Balti riikide äh, Alpidesse ja siis Aadria mere sadamatesse, et kas see on võimalik ehitada? Äh, selge on see, et see majanduskasvule ja töökohtadele on suur ja üldiselt, kui need indikaatorid välja tuua, siis kriitika taoliste projektide vastu oluliselt väheneb. ja ma arvan, et peab mõistma, et mida on seni juba ära tehtud, väga palju raha on äh, juba üks riik investeerinud äh, selleks, et see projekt äh, ellu rakenduks ja, ja see on see riik, kes selle projekti eest kõige rohkem maksab nii et äh, olgem siiski positiivsed. kui me vaatame teie muudatusettepanekuid ja neid eesmärke, siis on täiesti selge see, et see transpordiprojekt kõik teie kriteeriumid täidab nii et ma arvan, et selle koridori ehitamist tuleb toetada ilma seda kritiseerimata, nii et Balt-, Läänemere, Aadria mere ähm, koridor on äh, üks väga äh, koridore, suur tänu. härra Marinescu. suur tänu. härra esimees, mis puudutab härra Kraameri muudatusettepanekuid, siis ma arvan, et lõige viis ma arvan, et siin tuleks tuua sisse kaks äh, erinevat lõiku. majanduskasvu ja transpordi kohta. see peaks jääma komisjoni ettepanekusse siiski sisse. ma toetan linnastunud piirkondade arengut ja seda et, et viis protsenti vahenditest oleks suunatud linnapiirkondade arendamisele ja ma tahaksin, et äh, me tegelikult laskuksime natukene rohkem detailidesse. tehti ettepanek äh, kahetasandilisest Euroopa võrgust. Äh, Euroopa ühendamise rahastu tuleb siin ka mängu, me peame mõtlema, kuidas Regionaalarengu fondist ja Ühtekuuluvusfondist konkreetselt äh, eraldada need vahendid selgemalt. praegu on olukord selline, et need kaks fondi investeeringute mõttes äh, on suunanud pilgu ühte ja samasse kohta. ja kaaluda tuleks seda, et kas, äh, kas ikka ei kas ikka mitte ei peaks jätma võimalust ka kõige arenenumates piirkondades transpordi investeerida, härra Rike? suur tänu, härra esimees, ma tahan kõigepealt Mihhail Kraamerit tänada tehtud töö eest ja selle eest, et ta on olnud nii avatud äh, aruteluks. minu esimene märkus on see, et kui me räägime regionaalfondidest, siis tegelikult äh, üle kaheksakümne protsendi vahenditest läheb kaduma transporti. väidetavalt on probleem mikrofoniga. veel kord siis, ütleb kõneleja interneti jaoks ka. suur tänu härra Kraamerile, et ta meid kuulda võttis, ma tahaksin öelda, et üle kaheksakümne protsendi Euroopa transporti suunatud vahenditest tuleb regionaalfondi vahenditest ja see on äärmiselt oluline küsimus eelarve mõttes, tegemist on suure ressursiga ma olen variraportor Ühtekuuluvusfondi raporti küsimuses ja seega võtaksin sõna sellest vaatevinklist. ma toetan raportööri nende muudatusettepanekute puhul, mis viitavad nende projektide lõpuleviimisele eh, Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia raames ja keskkonnaprojektid ja turismi eh, projektid, samas oleksin ma natukene kõhklev äh, teatud äh, projektide, maanteeprojektide puhul äh, vahendite vähendamisest protsentuaalselt äh, ja Euroopa ühendamise rahastu kõike neid ei kata ja minu meelest see tooks kaasa väga suuri probleeme Kesk-Euroopa riikidele meil peab olema, me ei tohi toetada sellist ühtekuuluvusfondi, kus diskrimineeritakse maanteetransporti, sellele peaks vastu astuma, see tegelikult mõjutaks ju otseselt ka Euroopa ühendamise rahastu projekte. ma arvan, et me esitame ilmselt mõned muudatusettepanekud, mille eesmärgiks on lisandväärtuse suurendamine, aga sellega on ilmselt kõik nõus. nüüd äh, CO kahe heitkoguste vähendamise eesmärgid, sellega me kõik oleme nõus. aga horisontaalsed prioriteedid, eriti äh, intelligentsed transpordivõrgud, äh, see on ju ka viis, kuidas Ühtekuuluvusfondi läbi Euroopa lisandväärtust tööta, toota. mina äh, rõhutaksin Ühtekuuluvusfondi tehnilisi abivahendeid ja indikaatoreid. nüüd FEDER, siin on mul ainult üks märkus nimelt on esitatud siin üks muudatusettepanek, sellest Ajala Sender ka rääkis, mis on täiesti viltune, sest et eh, siin võetakse Federis täiesti välja eh, transport. ma tuletaksin teile meelde, ühtekuuluvusfond eh, viimase finantsraamistiku ajal andis kolmkümmend miljardit Äh, transpordiks, aga nelikümmend miljardit ja rohkemgi regionaalpoliitikasse, ehk teisisõnu, kui me võtame selle eelarve lihtsalt välja, võtame regionaalfondidest välja äh, transpordipoliitika, siis nelikümmend miljardit äh, äh toetusi läheb kaduma. nüüd see kümme miljardit on äh, meil veel üle, see on agentuuride jaoks ja äh, olnud võib-olla kakskümmend üks me suudame veel, miljardit veel suudame päästa, aga isegi kõige paremal juhul, kui me võtame komisjoni ettepaneku vastu praegu sellisena, nagu ta on, siis vähemalt kakskümmend miljardit äh, läheb transpordi eelarvest kaduma. ma oleksin väga ettevaatlik sellise ettepaneku puhul ja me peame olema vastu sellele kategooriliselt, et transport välja jääb. ma ei taha negatiivselt lõpetada, aga mulle tule ütleb, et äh, praegune majanduskriis äh, ei ole päästnud neid riike, kes, kellel on seni läinud kõige paremini, nende konkurentsivõime on äh, kokku varisenud. ja mulle tundub, kui me transpordipoliitika kallale ka veel läheme sellises kontekstis, äh, siis äh, on varsti kokku kujunenud kõik reservid ja see lämmataks transpordipoliitika. ma tuletaksin kõikidele kolleegidele meelde, et kui asjad jäetakse ainult äh, liikmesriikidele, siis äh, tuleks sellega kaasa täielik maavärin äh, ja maanihe äh, transpordipoliitika rahastamisel. Euroopa ühendamise rahastu kõike seda ei suuda hüvitada, mis kahju sellega kaasa tuleks. ja nüüd lõpetuseks härra Berkovitš nõukogust, komisjonist, vabandust yes, uh,. aitäh! kõigepealt tahaksin tänada raportööri selle raporti kvaliteedi eest. raport sisaldab väga palju selliseid elemente, mis on kooskõlas komisjoni ettepanekuga, sellega tuleb keskenduda tulemustele ja jätkusuutlikkusele ja samuti Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiale. komisjoni poole pealt on meil ühte-teist öelda selle dokumendi koostamise ja tasakaalu kohta meie oma ettepanekus oleme üritanud äh, kliimamuutusi ja keskkonnaalaseid probleeme äh, sisse panna, arvestades siis kõiki, kogu seda programmeerimisfaasi me oleme üritanud need aspektid sisse panna programmidesse endisse ja programmide valimisse. ning äh, me loomulikult mõistame teie muret kulude pärast, aga see ühenduse põhine põhimõte on muutunud oluliselt tugevamaks, nii et, et nii palju siis koostamisest. nüüd tasakaalu küsimus. sellele viidati mitmes sõnavõtus üks ettepanekutest puudut-, kõigis nendes kolmes määruses on, on siis loobuda nendest temaatilistest eesmärkidest, mis on seotud otseselt transpordiga ja integreerida see aspekt siis vähese CO2 heitmega majandusse. võib-olla selline lähenemine on pisut liiga piirav, arvestades siis aluslepingutest tuleva, tulenevaid eesmärke ma ütleksin jällegi, et äh, paljud teie seisukohad on meile südamelähedased, äh, nagu see seostamine äh, aasta kaks tuhat viiskümmend CO2 heitmete eesmärkidega. aga meie need viisid, kuidas me neid eesmärke üritame saavutada, tihtipeale võivad tuua kaasa täiendavat halduskoormust ning tekitada negatiivset reaktsiooni liikmesriikidelt meile tundub, et selles küsimuses meil on vaja üksmeelt ja seetõttu me peame tegutsema niimoodi, et äh, kõik vastutavad organid seda lähenemist toetaksid. veel üks küsimus, mis jällegi on koostamisega seotud. Äh, nimelt need viited, paljud viited erinevatele meetmetele, mida me saame rahastada me leiame, et kõik need asjad, mida teie olete maininud oma ettepanekutes, neid juba saab tegelikult rahastada. aga ma arvan, et pikk nimekiri, eriti kui me vaatame veel komisjon, teistest komisjonidest tulevaid muudatusettepanekuid, siis see pikk nimekiri ei ole kasulik, sellepärast et see kallutab meid eesmärkidest kõrvale ja nende saavutamisest kõrvale. peatuksin lühidalt ka infrastruktuuri rahastamisest rikastes piirkondades. selles osas on arvamused erinevad, aga ma tahan, et oleks selgus majas komisjoni ettepaneku sisus komisjon ütleb, et me ei taha rahastada põhiinfrastruktuuri ja põhiinfrastruktuur meie jaoks on sellised suured infrastruktuuriprojektid, kiirteed, kiirraudteed. me ei taha selliseid projekte rikastes piirkondades rahastada Äh, need on siis regioonid, äh, kus äh, sisse, SKT on üheksakümmend protsenti üle ühenduse keskmise ja komisjon on välja pakkunud ja ka uue kategooria üleminekuregioonid. ja põhjus, miks me niimoodi suhtume, ei ole mitte selles, et me ei arvaks, et need projektid ei ole vajalikud, vaid sellepärast, et ressursid, mis rikastele piirkondadele on olemas, on väga väikesed ja ma arvan, et väiksemad projektid võib-olla annavad suuremat lisandväärtust ja loomulikult need liikmesriigid, kus, kus on võimalik ühtekuuluvusfondidest abi saada, siis kasutatakse neid vahendeid kogu riigi territooriumil, sõltumata siis konkreetsest regioonist. nii et, et äh, tegemist on siiski suhteliselt väikese osaga, kui kõiki vahendeid vaadata. Äh, lõpetuseks veel üks asi, mis puudutab turismi. meie ja ma tahtsin selgitada, miks me seda näeme. meie jaoks on turism väga oluline majandusharu. tegemist ei ole iseseisva eesmärgiga, tegemist on millegiga, mis saab anda oma panuse väga paljudesse kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärkidesse nagu töökohtade loomine, majanduskasvu edendamine, jätkusuutlik äh, keskkonnakasutus ja nõnda edasi. ja seetõttu me ei taha turismi ühte konkreetsesse vormi suruda Äh, äh, indikaatorite küsimuses oleme valmis äh, vaatama, kuidas neid saaks paremaks muuta ja loomulikult raportööri üksikasjalikumad hinnangud oleksid siin väga kasulikud, aitäh. aga palun nüüd väga lühidalt, proua Sender. ma tahtsin kõnelda infrastruktuurist, just nimelt sellisest baasinfrastruktuurist nagu transport, keskkond, intelli-, arukad võrgud. minu arvates selline lähenemine saadab halva signaali, sellepärast et kui rahastamine oli olemas, siis oli nendel regioonidel mingid stiimulid. ja, ja niimoodi võib neid Euroopast ju võõrandada põhiteenused, eh, neile ei ütlemine praegusel ajal ei ole just eh, väga hea signaal. meil on eh, väike eelarve, aga isegi selle väikse eelarvega me võiksime saa-, saavutada väga häid eesmärke. tegemist on Euroopa prioriteetidega, mitte rikaste riikide priori-, prioriteetidega. Michal see tegelikult valmistas mulle ka pettumust, et üldse ei räägita siin Euroopa prioriteetidest ja Euroopa lisandväärusest, see käib mulle närvidele. Need kiirraudteed võivad alustada ju mõnes, alguse saada mõnes rikkas piirkonnas, aga nad lähevad sealt edasi, iga, igal raudteeliinil on kaks otsa, vähemalt viimati, viimati kui mina selle asjaga tegelesin, siis oli. võib-olla on jah mõned ringliinid ka, aga, aga Mihhail, nüüd on sul sõna jah, ma tuleksin selle näite juurde tagasi väga hea meelega. me rahastasime Nürnbergi lennujaama ühendust Saksamaal, aga see ühendus läheb edasi Münchenisse. nii et, et üks äh, miljard Euroopa raha on sellesse raudteeliini investeeritud ja tegemist on Saksamaale huvi pakkuva äh, projektiga. Äh, me tahtsime niimoodi Ida- ja, ja Lääne-Saksamaad ühendada aga me saame ühendada ju ka piiriäärsed regioonid ja ma võin tuua väga palju äh, näiteid, kus Euroopa raha on läinud siis äh, konkreetse liikmesriigi projektile, aga ei olnud äh, piisavalt stiimuleid kaasata ka piiriäärsed piirkonnad nendesse projektidesse, see on probleem ja sellele tuleb leida lahendus. nüüd, mis puudutab Mathieu öeldud, siis niimoodi rahastamisega lähebki kui mingit maanteed rahastatakse, siis äh, on oluline, kas on teemaks või ei, kas pärast mingi tulu tuleb või ei et ei saa olla sellist sajaprotsendilist kaasrahastamist, kui te näiteks rahastate äh, raudteed, siis tulevad äh, kasutustasud, jaamatasud ning ainult kuskil kolm neljandikku sellest summast on kaasrahastatud nii et, et maanteesid praegu soo-, soodustatakse, aga ühesugused reeglid peaksid kehtima kõigile transpordiliikidele. ma arvan, et meie eesmärgid on samad, et raudteesid ei tohi panna ebasoodsamasse olukorda ja ma arvan, et me suudame siin leida kompromissi. nüüd eh, linnad ja nende lähiümbrus Euroopa Liidu poolne rahastamise on piir, piirneb kaks koma kahe koma kahe protsendiga riigi SKT-st ja mõne, mõningaid, mõningatele riikidele tehakse erand. näiteks suure, mõnes suures linnas kus ei ole ringteed, aga kui ehitatakse näiteks trammiliinid, kas see on baasprojekt või ei ole? ja kui äh, kogu raha ei lähe suurtele projektidele, siis ma, siis ma olen teiega nõus, aga kui sellisel projektil oleks tohutu mõju kliimamuutuste seisukohalt, siis, siis ma ei ole teie seisukohaga nõus. veel üks äh, kommentaar äh, jaluta, jalutamine tõlgiti saksa keelde kui jooksmine. aga ma arvan, et siin oli tegemist vist tõlkeveaga. nüüd ühtekuuluvusfond. Äh, kui see kolm koma viis äh, miljardit läheb Rail Balticale Varssavist Tallinnani, siis see on suurepärane. aga kui Tšehhi Vabariik samal ajal ütleb, et Štetši tamm ja lüüs on palju olulisem Tšehhi, on väga oluline Tšehhi Vabariigile, muidu tal ei ole mingit ühendust, kuigi me teame, et äh, laeva, laevandus siseveeteedel on vähenenud isegi, isegi Donau kanalile kümnelt tuhandelt tonnilt on see langenud äh, kuuesaja viiekümnele, nii et, et, äh, et arvud on tõesti sellised, nagu nad on loomulikult laevad äh, kasutavad neid kanaleid edasi. ma arvan, et me, me ei taha, tohi seda teemat unustada, me peame oma sõna siin sekka ütlema. parlamenti ei saa siin lihtsalt kõrvale jätta. ning ma ei saa aru, äh, kuidas te ütlete, et meil ei ole siin sõnaõigust, sellepärast et meie oleme ju ka üks seadusandlikest organitest Euroopa Liidus ning ma ei ole nõus, et meid siin kõrvale tõrjutakse, loomulikult need äh, kakskümmend, nelikümmend, viiskümmend, minu arvud on väga äh, suured ja äh, ma loomulikult ei eelda, et kõik minuga nõus on, aga ma arvan et, et vähemalt nelikümmend protsenti investeeringutest raudteedesse oleks hea teiste arv, arvudele me võime vaielda aga, aga nelikümmend protsenti selles osas me saame küll üldise toetuse vähemalt nelikümmend protsenti raudteedele. samuti tahaksin tähelepanu juhtida uutele liikmesriikidele Poola, Rumeenia, Bulgeeria, Bulgaaria ja vaada, vaadake, kui palju raha nad on saanud äh, Ühtekuuluvusfondist äh, viimastel aastatel ja suurem osa sellest rahast on läinud maanteedele ja peaaegu mitte midagi raudteedele mina äh, olen nendes riikides raudteid mööda sõitnud ja ma võin öelda, et see on väga pikaajaline tegevus. härra Broker, mina, mina, härra Birker ähm, äh,, Austria tahab esitada kolme tunnelit. ja kõik eksperdid leiavad, et see läheb maksma viiskümmend miljardit ja kõik arvavad, et Austrial ei ole raha, et seda teha. sellepärast, et Austria on alati võlakoorma raudteede peale lükanud ja seetõttu on kaotanud ka oma kolm A reitingu. ning mina tahaksin teada, mida me siin Euroopas soovime? kas me tahame ühendust tunneliga, mis on Graatsi ja mõne teise linna jaoks huvitav või või soovime me teed, mida mööda ühest kohast kiiremini teise jõuaks? ma arvan, et me peaksime selliste projektide üle üldiselt arutama ning see tunnel on, kuulub UNESCO pärandi hulka. härra Piquet, Riquet, vabandust. Äh, rohkem mul midagi öelda ei ole, suur aitäh ja ma loodan, et me ühiselt koostame väga hea raporti. muudatuste tähtaeg on seitsmes mai keskpäev seitsmes mai ja hääletus komisjonis kolmekümne esimesel mail ning täiskogul tõenäoliselt juulis. aitäh! muid, muid küsimusi päevakorras ei ole, tuletaksin teile ainult meelde, et järgmine istung toimub seitsmendal mail kell kolm suur aitäh kõigile ja esimees tänab ka tõlke ja kuulutab istungi lõppenuks